Bene, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto per iniziare la... Head kolleegid, asuge palun oma kohtadele, nii et me saaksime alustada koosolekuga. Veidi oleme küll hilinenud. Esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. ja kui teil ei ole vastuväiteid siis saame lugeda päevakorra kinnitatuks. esimene sisuline päevakorrapunkt on siis arvamuste vahetus Rootsi välisministri ja nõukogu eesistuja Karl Piltiga ja eesistuja on ta siis järgmise kuue kuu jooksul. minu jaoks on väga suur au ja on äärmiselt meeldiv teda siin tervitada. ja mul on suur rõõm uue inimesena selles ametikohal tervitada niivõrd tähtsat isikut nagu teie, härra välisminister. ja loomulikult me kõik loodame, et meie kohtumine, arvestades siirast koostöövaimu, mida minister on väljendanud kõigis institutsionaalsetes äh, ametikohtadel, kus ta on äh, töötanud ja või esinenud ning ka madalama taseme kohtumistel, mis on aset leidnud enne tänast koosolekut, et see konstruktiivne vaim jätkub me kõik teame väga hästi, et äh, eriti just välisküsimuste valdkonnas on meie kavatsused või ja tööprogrammid niisugused, mis võib-olla ähm, käivad kokku eesistuja eesmärkidega, vahel ka mitte, kuid tihti me kaldume kõrvale ja seda just seetõttu, et me ei näe ette niisuguseid sündmusi, mis tegelikkuses aset leiavad ja viimati toimus see seoses Iraaniga, aga nii nagu minister ütles ka minu kolleegidele nende hiljutisel külaskäigul Stockholmi, siis Rootsi eesistujat huvitab just eriti teatud küsimuste edasiviimine ja me kuuleme ministrilt ülevaadet neist üsna pea, eriti see, mis puudutab meie suhteid äh, ida naabritega, samuti Läänemere strateegia ja seda tuleb loomulikult vaadata meie Venemaa suhete kontekstis, samuti soovivad nad edasi minna laienemisega, soovitakse lõpetada läbirääkimised Horvaatiaga ja siis on veel küsimus äh, Euroopa Liidu rollist ülemaailmse osapoolena, eriti mis puudutab äh, kriisiohjet ning mille, äh, aastatuhande eesmärkide täitmist. loomulikult on meie ees väga palju väljakutseid, aega samas on väga vähe. ja lisaks sellele on meil institutsionaalne raamistik, mis on endiselt muutumas, nagu te teate ootame me lähitulevikus Lissaboni lepingu ratifitseerimist, mis kindlasti mõjutab seda, kuidas meie institutsiooni töö on korraldatud. nii et ilma pikemalt viivitamata annaksingi teile sõna, härra minister, ja on suur rõõm, et te meie hulgas olete ja suur rõõm teid kuulata. aitäh, eesistuja! on suur au siin ka olla ma arvan, et ma nõustun suurema osa sellega, mida te ütlesite. natuke aega kuulsin ma küll soome keelt, see tundus ka korras olevat. aga kuna meil on toimunud varasemaid kohtumisi, siis ma tänan teid tervitamise eest. kõigepealt tahaksin öelda paari asja, ma ei soovi eh, liiga pikalt kõnelda, sest ma arvan, et peaks olema piisavalt aega aruteluks, diskussiooniks, sest see on alati võtmetähtsusega just parlamentaarses kojas. kõigepealt ähm, on meie ees asjaolu, et maailm esitab meile suuremaid väljakutseid, on keerukam ja võtmevaldkondades ka ohtlikum, kui ta oli võib-olla paar aastat tagasi. me oleme täiesti ainulaadse majanduskriisi olukorras ja numbrid, mis näitavad äh, langust maailma majanduses, hetkel kolme protsendi osa, osas äh, kuni kümne protsendi osas, siis äh, julgeoleku ja välispoliitika vaatenurgast kindlasti hakkavad need mõjutama just nõrgemaid maju-, majandusi ning nõrgemaid riike ja neil saavad olema ka poliitilised tagajärjed ja kindlasti oodatakse, et me sekkuksime, tagamaks poliitilist stabiilsust Äh, mille puudumine võib kaasa tuua väga palju negatiivseid tagajärgi. kui me vaatame Rahvusvahelise Valuutafondi kodulehte, siis on seal äh, näidatud ära täpselt need valve äh, olukorrad ja nende asukohad, mille osas IMF on läbirääkimisi pidanud ning ähm, Euroopa seisukohalt annab see väga selge sõnumi. Euroopa Liidu rolliks on ka stabiilsuse loomine äh, Äh, habrastes majandustes ja riikides, mis asuvad meie naabruskonnas ja kui see ebaõnnestub, ebaõnnestuvad ka meie teised ülesanded. samal ajal me teame, et äh, kuigi see majanduslik äh, olukord on nüüd selline, mis ükskord ühe põlvkonna jooksul aset leiab, siis see ülesanne, mis on seotud kliimaväljakutsetega, on täiesti ainulaadne. me võime küll teaduslikke üksikasju arutada, kuid väljakutsed praeguse seisuga on selged ja silmas tuleb pidada seda, et kell tiksub. Euroopa Liidu poolt peame me asuma globaalse liidri rolli selles rohelises diplomaatias, mis on vajalik äh, edasiminekuks Kopenhaagenis detsembris ning et saavutada kokkulepe, mis tõesti hakkab lahendama ühte meie ajastu olulisematest väljakutsetest. lisaks neile kahele tahaksin lihtsalt öelda, et loomulikult me näeme pingete kasvamist piirkonnas Palestiinast Punjabini ja me loomulikult näeme ka neid geopoliitilisi eh, manöövreid, mis toimuvad just meie Euroopa Liidust ida pool. kakskümmend aastat peale äh, raudse eesriide langemist, saab käesolev sügis olema ka äh, pidustuste äh, hooaeg nii-öelda teatud riikides, äh, siis kui üheksandal novembril langes Berliini müür, veidi varem Ungari-Austria vaheline raudne eesriie ja nii edasi, siis kõik need sündmused muutsid Euroopat tõsiselt ja kõik see, mis on tehtud sellest ajast alates, on olnud äärmiselt oluline. me oleme suutnud muuta Euroopa ühest maailma suuremast probleemist üheks kõige konstruktiivsemaks partneriks, kes tegeleb kõigi raskete küsimustega nende kahekümne aasta jooksul. ja seda me oleme teinud omal käel laienemise kaudu, euro sisseviimise kaudu, institutsioonide loomise kaudu, kuid on sõnadetagi selge, et kui meie ees seisab suuremaid väljapakk-, väljakutseid pakkuv äh, globaalne agenda, siis me peame ka meie olema valmis oma aktiivsust äh, tõstma selleks, et oluliselt panustada sellesse, et säiliks ja kasvaks see usaldus, mida me aastate jooksul oleme loonud. ja loomulikult sellel äh, ajavahemikul, mil Rootsi on eesistuja, siis need on kiiresti mööduvad kuud. ja lisaks on meil ka omaenda muudatused, kogunenud on uus Euroopa Parlament, oodata on uue komisjoni ametisse astumist ja loodetavasti saavutame me sel sügisel hiljem ka Lissaboni lepingu ratifitseerimise, pärast mida peame me väga lühikese perioodi jooksul sisse viima olulisi institutsionaalseid muudatusi oma töökorralduses. kõik need asjad, majanduskriisi poliitilised mõjud, globaalse kliimamuutuse mõju, pinged, mis kasvavad ja meie oma institutsionaalne muutus, kõigi nendega peame me hakkama saama koos nõukogu, parlament, komisjon ja seda kõike tulevastel kuudel. ma arvan, et äh, ei ole kahtlust selles, et nagu ma ütlesin, et meie usaldusväärsus globaalsel areenil tähendab tegelikult seda, kuidas me tegeleme oma probleemidega omaenda mm, piirkonnas. me võime küll äh, pidada loenguid sellest, kuidas probleeme mujal lahendada, aga kui me oma probleeme lahendada ei saa, siis ei usu neid loenguid mitte keegi. ja see loomulikult äh, kehtib ka selles osas, mis puudutab olulist ja nüüd järjest äh, kasvava tähtsusega transatlantilist äh, suhet, meie võimet töötada käsikäes oma Ameerika partneritega ja äh, seda, et nad näevad, et me tõesti oleme usaldusväärne globaalne partner. kõige kiireloomulisemad ülesanded puudutavad laienemist ja meie lähinaabrust. me oleme olnud väga edukad ja me ei tohiks alahinnata selle jõu muundumist, mis kaasneb äh, laienemisega Äh, just väga suures osas meie enda maailmajaost. ja loomulikult äh, puudutab see kõigepealt seda sadat miljonit inimest, kes äh, Kagu-Euroopa riikidest ootavad nii-öelda pääsu Euroopa Liitu ja me oleme ka selles piirkonnas viimase kümne aasta jooksul väga kaugele liikunud Serbias, on võib-olla tema ajaloo kõige Euroopa-meelsem ja reformimeelsem valitsus. Kosovo on iseseisev riik, Bosnia poliitikud tülitsevad, nii nagu neil poliitikutel tihti kombeks on, kuid me peaksime ära märkima, et ei ole olnud äh, etnilist vägivalda peale brutaalse sõja lõppu. ja Horvaatia liigub oma läbirääkimistes liitumise suunas oluliselt edasi. Montenegro on esitanud liikmelisuse avalduse, me oleme seda, selle edastanud äh, nõukogule ja ka Albaania on oma avalduse teinud. ma ütleksin, et äh, pika aja jooksul esimest korda on lõimumise jõud muutunud äh, selles piirkonnas tugevamaks kui lõimumise vastased aga meie jaoks on kriitilise tähtsusega säilitada hoogu oma poliitikates, mis on seotud selle piirkonna lõimimisega ja selles osas äh, ongi meie kõige olulisem ülesanne mm, lähikuudel ja lähiaastatel. minu soov oleks, et me suudame tõusta uuele tasandile, mis puudutab äh, kõigi Lääne-Balkani riikide integreerimist loomulikult liikmelisuse tee kujuneb osale neist väga pikaks. riigi ehitamise ülesanne ei ole paljudes riikides sugugi mitte täidetud, kuid on siiski olulisi samme, mida saab astuda, kui kõik riigid järgmise paari aasta jooksul liiguvad vähemalt liikmeks saamise protsessi alguspunkti, esitades liitumisavaldused läbides vajalikud menetlused ja ühinedes äh, selle reformikavaga, mis on tunduvalt ambitsioonikam ja sekkuvam ja mille kaudu meie saame neile anda uusi väljavaateid ja tugevamaid väljavaateid, kui neil praegu on. väga palju on saavutada, väga palju tõkkeid on vaja ületada, on teatud äh, pudelikaelad, mis tuleb lahendada. ja me oleme ju näinud äh, Bosnia muutumist äh, tagasivaatavast riigist tulevikku vaatavaks. meil on ka küsimusi, mida lahendada seoses Serbiaga, kui kõik see on teostatav, juhul kui meil on olemas poliitiline tahe ja kõik see on vajalik, kui me soovime saavutada seda hoogu selles Euroopa väga olulises piirkonnas. Türgi küsimus on tihti vastuoluline. ma arvan, et see on väga loomulik, tegu on väga suure küsimusega, kuid eesistuja roll on loomulikult täide viia erapooletul viisil neid poliitikaid, mida, mil, mille osas on otsuse langetanud Euroopa Liit ja mida suurel määral toetab ka parlament, nii et me peame ka seda liitumisprotsessi lähikuudel edasi viima. võib-olla kõige olulisem protsess lähikuudel Euroopas on seotud sellega, mis on, mis toimub jagatud Küprose saarel, kus kahe kogukonna eh, liidrid, härra Tanaka ja Kristofias, üritavad siis koos maha istudes kakskümmend aastat peale Berliini müüri langemist üritavad eh, ületada selle lõhe, mis on nende pealinnas ja saarel ja seda tehes näitavad nad tegelikult, milles seisneb Euroopa. me ei ürita mitte süvendada mineviku lõhesid, vaid neid ületada ning nende eh, kokkusaamine Küprosel on oluliseks märgiks millestki, mis puudutab eh, Ida-Vahemere piirkonda ja piirnevaid piirkondi ning mis loomulikult saab eh, Euroopa lepitusprotsessi ja integreerimisprotsessi tervikuna edendada. viimase aasta jooksul on Euroopa Liit käivitanud kaks projekti, millel on oluline strateegiline pikaajaline eesmärk. esimene oli Vahemere liidu käivitamine aasta tagasi Pariisis, kus me otsustasime ulatada käe tunduvalt ambitsioonikamalt riikidele, kes on Vahemerest äh, lõuna pool. kogu see protsess on ju käimas olnud rohkem kui kümme aastat, kuid me tahtsime teha enamat. ja see põhines väga lihtsatel äh, arvutustel, kui me vaatame järgmise viieteist, kahekümne aasta demograafilist olukorda neis riikides, siis rahvaarv kasvab seal umbes sada kuuskümmend miljonit. Äh, see on võrdne umbes Egiptuse rahvaarvuga ja loomulikult on see olulise tähendusega nii meie kui nende jaoks. kas see tähendab seda, et kujunevad äh, ühiskonnad, mida iseloomustab äh, paigalseis, kus ei ole töövõimalusi kasvavale rahvaarvule või avanevad need ühiskonnad ja majandused ja tekib optimism ja õitseng? sellel on loomulikult mõju nii neile kui meile ja Vahemere Liit on seetõttu äh, äärmiselt oluline, loomaks äh, tõhusamat partnerlust nende riikidega selleks, et aidata neid riike nendes muudatustes. peale Vahemere liitu mm, mille me peame loomulikult vabastama nii-öelda Gaza sõja järelšokkidest, on meil idapartnerlus meist ida pool olijatega. ja idas on kaksteist erinevat riiki. sada nelikümmend miljonit elanikku Venemaal, kuuskümmend miljonit Kesk-Aasias ja kaheksakümmend miljonit idapartnerluse riikides. ja Euroopa Välisasjade Nõukogu üritab siis paika panna oma poliitikat selle piirkonna suhtes ning eh, on kirjeldanud seda olukorda riikides mürgise seguna autoritaarsusest ja demokraatiavastasusest, seal jätkuvad eh, vägivaldsed eh, konfliktid ning samuti majanduskriisi negatiivne mõju. võib-olla see on liialdatud, aga kindlasti ei ole see tõest kaugel jällegi on meil ees suur väljakutse, me peame idapartnerlusest arendama millegi niisuguse, mis on vajalik kõigile riikidele ja mis suunab äh, need muudatustele orienteeritud jõud, mille olemasolekut me oleme minevikus näidanud vajalikesse kohtadesse. ning jätkuvalt peame me suhtlema Venemaaga. viimase aasta jooksul on äh, Gruusia konflikti tõttu ning äh, lubaduste murdmise tõttu seoses selle sõjaga meie suhted Venemaaga halvenenud, kuid me peame püüdma endiselt kaasata Venemaad reeglitel põhinevatesse Euroopa ja maailma äh, korraldustesse. me peame üritama neid veenma, et mitte miski ei too suuremat julgeolekut Venemaale kui suhe kõigi naabritega, ka kõige väiksematega mis põhineb tõesti tegelikul sõprusel ja usaldusel. nii tegeleme me asjadega Euroopas ja nii tegeleme nendega ka oma idapartneritega. ja selleks, et äh, pilt oleks täielik Euroopast ja tema lähinaabritest, siis meil on võib-olla ka uus Põhjamõõd meede tulemas. selles mõttes, et äh, ülehomme on mul lõpuks ometi võimalus minna Stockholmi ja ma kohtun seal siis Islandi delegatsiooniga ja võtan vastu Islandi avalduse Euroopa Liidu liikmelisuseks. loomulikult selle avaldusega tegeldakse samamoodi nagu kõigi teiste liikmelisuse avaldustega, võttes samas loomulikult äh, arvesse seda, et tegu on Euroopa Majanduspiirkonna riigiga, kes on äh, üle võtnud suurema osa Kiist ja on osa Schengeni piirkonnast aga meil on võimalus arutada tulevikku. ja loomulikult, kui paari aasta pärast on meil liikmesriigiks ka Island, siis on meil liikmesriigiks niisugune riik, kus on tugev äh, demokraatia ja parlamentaarne traditsioon ning strateegilisest seisukohast toob see meie liidu strateegiliselt olulistele Arktika küsimustele lähemale. Need tohutud energiavõimalused, mis hakkavad realiseeruma ning võimalikud äh, tuleviku revolutsioonilised transpordimarsruudid, mis võib-olla avanevad äh, Atlandi ja Vaikse ookeani piirkonna vahel. eurooplastena on meie ees tõesti kaalukad küsimused, millega tegeleda oma maailmajaos ja meie lähinaabruskonnas ja meie usaldusväärsus määrab tegelikult ka usaldusväärsuse ülejäänud maailmas. ja loomulikult tuleb siin arvesse võtta kõiki neid küsimusi, mis ulatuvad Palestiinast Punjabini, me peame Lähis-Ida rahuprotsessi käivitama. aasta tagasi oli meil Äh, türklaste poolt paika pandud äh, läbirääkimiste korraldus Süüria ja Iisraeli vahel. meil oli Napoli see protsess. ja kõik need olid suhteliselt ebakindlad, midagi justkui oligi samas käivitumas, nüüd ei ole meil enam mitte midagi, me peame mingisuguse protsessi käivitama ja kandma hoolt selle eest, et see liiguks edasi piisavalt kiiresti selleks, et äh, olukord ei halveneks oluliselt võrreldes praegusega Lähis-Idas ja loomulikult me tahame näha, et ähm, ka Iraagi olukord stabiliseeruks nii palju, et on võimalik ära viia koalitsiooni ja Ameerika Ühendriikide väed. me peame tegelema kõigi küsimustega, mis on seotud Iraaniga, nii sellega, mis on toimunud tänavatel, konsulaarküsimustega ja loomulikult äh, meie tegevus jätkub seoses ka nende värvikate juhtumitega, millest oleme kuulnud aga igal juhul tahame saavutada kokkuleppe olulistes küsimustes ega ei soovi isoleerida olulist äh, tuumaküsimust. me peame tegelema valimistega Afganistanis ning äh, poliitilise muutusega uude etappi. meil on ka uued suhted Pakistaniga selleks, et me saaksime aidata äh, nii, neid nii julgeoleku kui finantsküsimustes ja me ei tohi unustada, et Pakistan on oluline riik ja lähitulevikus on sealne elanike arv kakssada miljonit. kõik see on minu arvates seotud ka tohutu suure küsimusega, mis puudutab meie üldisi suhteid moslemi maailmaga, meie lähinaaber mitte ainult maakaardi põhjas, vaid eh, naabritega ka meie oma tänavatel. ma usun, et on võimalik luua positiivsemaid suhteid. Ameerika Ühendriikide poliitika on muutunud ja märgiks sellest on ka eh, president Obama kõne Kairos see eraldamise ja eiramise süsteem enam ei toimi. me oleme näinud, mis toimub Iraanis ja me näeme ka seda, et kui toimuvad valimised kogu moslemi maailmas Marokost eh, Indoneesiasse, siis ei ole eh, jõudu kogumas eh, ekstremistlikud jõud, nad on küll olemas ja nad on osaks poliitilisest maastikust, nagu ka meil on võib-olla äh, äärmuslikke jõude, kuid mitte kusagil ei ole nad saavutamas äh, valdavat häält, vaid vastupidi, nad on marginaliseerumas ning äh, teised olulisemad hääled on tugevnemas ning minu arvates see loob paremad võimalused selleks, et äh, lahendada rahuküsimused Lähis-Idas, et töötada demokraatia ja stabiilsuse suunas Pakistanis ja et saavutada mingil ajahetkel lepitus Iraani rahvaga. režiim on siinkohal Iraanis võib-olla teine küsimus. Need on mõned neist äh, teemadest, mis saavad olema meie kõigi äh, agendas nii parlamendis kui eesistuja poolt nõukogus algus on olnud suhteliselt hektiline, ma olen veetnud nüüd paar päeva Balkanil, üritades seal teatud asju paika panna, tulin just neljapäevaselt äh, visiidilt Taga-Kaukaasiasse ja mõne tunni pärast lähen Stockholmi, sealt edasi juba mujale, enne kui ma tagasi Brüsselisse tulen. ja seda siis esimeseks KAERK-i nõukogu koosolekuks esmaspäeval. ja siis edasi juba kontaktideks Euroopa Parlamendiga kuid nende märkustega ei saa ma loomulikult öelda, et äh, ma olen lahendanud kõik need probleemid, mis meie ees on või et mul need lahendused olemas on, kuid ma üritan vastata vähemalt küsimustele, mis teil võivad olla. ning ma tahaksin korrata seda, mida olen öelnud ka varem. mina ootan koostööd Euroopa Parlamendiga. see ei ole mitte ainult vajalik, ma arvan, et see on ka konstruktiivne ja ma arvan, et see on ka äärmiselt motiveeriv ja stimuleeriv loodetavasti meie kõigi jaoks, aitäh! Grazie, signor ministro, la sua esposizione. suur tänu, härra minister. Teie sõnavõtt äh, oli põhjalik ja täpne ja loodan, et äh, vastused küsimustele tulevad samasugused. Äh, kõigepealt meie töökorraldusest. härra minister peab lahkuma meie juurest tunni aja pärast umbes kolmkümmend neli kolleegi on sõna võtta soovinud. ja nüüd pean teilt paluma kahte asja. ma pean paluma teid mitte ületada oma kõneaega, nii et kõik saaksid sõna kõnelejate nimekiri on nüüd suletud. ja alustame härra Salafrankast, palun. suur tänu kolleegi Elmar Broki ja Rahvapartei kolleegide nimel tahaksin teid tervitada Euroopa Parlamendis ning soovida teile edu eesistumise ajal. Teil on äh, jõudu vaja sest teil on palju väljakutseid, ootame Lissaboni lepingu ratifitseerimist, äh, uue komisjoni ameti nimet-, ametisse nimetamist, Kopenhaageni kohtumine on ees, Kyoto protokoll tuleb läbi vaadata ja majanduskriis jätkub. selles kontekstis härra nõukogu eesistuja, tahaksin teile esitada kolm küsimust. kõigepealt ütleksin, et meie fraktsioon jagab teie ettekujutust tugevast Euroopast. ja selles suhtes tahaksingi küsida, millised on eesistujamaa Rootsi ettevalmistavad sammud selleks, et garanteerida eh, välisteenistuse eh, tööle rakendumist nii kiiresti kui võimalik samuti jagame me teie arusaama inimõiguste olukorrast maailmas ning mm, ma hindan väga seda, mida te ütlesite Iraani kohta oma sõnavõtus. nüüd, eh, mida te arvate sellest eh, endise presidendi Hatami ettepanekust, eh, mis puudutab võimalikku uut referen-, referendumit, mis võiks siis kas kinnitada või ümber lükata viimaste valimiste tulemused ning äh, lõpuks Hondurase küsimus. eelmisel nädalal toimus debatt Euroopa Parlamendis, loomulikult Euroopa Parlament peab toetama eh, korra taastamist riigis. me tervitame ka Oscar Ariase, Costa Rica presidenti eh, vahendustegevust ning nüüd kas Kesk-Ameerika riikidega on võimalik lepingud sõlmida ning kas see võiks mõjutada Hondurase olukorda? võib-olla kolmapäeval saab see kontekst meile selgemaks. suur tänu ja järgmine kõneleja on härra Svoboda Te nimetasite mitmeid punkte siin äh, oma sõnavõtus, aga tahaksin tulla tagasi äh, nende küsimuste juurde, mida äh, täiskogul juba Balkani kohta teile esitati kaudselt. kõigepealt Horvaatia ja Sloveenia suhted. kas te soovite mingeid uusi algatusi ellu kutsuda või tahate ära kasutada seda, et Horvaatias on uus valitsusjuht, ja edendada selle kaudu kahe riigi kõnelusi. järgmine küsimus puudutab viisatemaatikat. see ei ole teie vast-, teie pädevuses muidugi, aga mina eh, eh, ei taha iga hinna eest eh, lahendust, aga kindlasti Bosnia võiks viisalepingutesse kaasata. kas te näete mingit võimalust lepingu sõlmimist Bosnia ja Hertsegoviinaga? suur tänu! suur tänu, härra Svoboda! ja nüüd härra Katšin, palun. suur tänu, härra esimees. kui lubate, siis ma jätkan Bosnia-Hertsegoviina teemal. mulle on saadetud viimastel päevadel meeleheitlikke e-kirju, teadades, et Bosnia ei ole sugugi nende riikide seas, kelle suhtes hakkab esimesest jaanuarist soodusrežiim viisadele kehtima nüüd bosnialased arvavad, et nemad on nüüd nagu ohvriks jäänud. Balkani sõja ajal olid nad eh, sõjaliste hangete tõttu ohvriks langenud ning nüüd on nad vaba liikumise embargo ohvriks langenud. Eh, tundub, et serblastele eh, ja horvaatidele ei ole Bosnia riiki vaja, aga aga bosnialastel ju on vaja ning äh, palun, millist konkreetset abi te saaksite anda riigi administratsioonile äh, ja äh, paluksin ka, et te kasutaksite kõiki võimalikke vahendeid selleks, et tagada Bosnia rahvale samuti vaba lõikumise õigus enne Srebrenica veresauna viieteistkümnendat aastapäeva järgmisel aastal. veel üks küsimus puudutab Kosovot. viisarežiim ole-, olematu riigi suhtes. mis see tähendab? see rahvas on nagu ära kustutatud kaardilt. seetõttu tahaksingi paluda teid kui eesistuja esindajat tasakaalustada Balkanite olukord. vastasel korral eh, väljub olukord kontrolli alt. suur tänu härra Katšinile ja nüüd kolleeg Lunatšek, palun. Yes, uh, thank you very much suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud härra minister äh, ja nõukogu eesistuja. mina äh, tahaksin äh, väljendada ka oma heameelt selle üle, et te võtsite aega siia tulla selleks, et oma ettepanekutest rääkida ja ma hindan väga kõrgelt seda, et te räägite sellest, et teie eesistujana tahate äh, Äh, võtta üle Euroopa Liidu juhi rolli kliimaküsimustes oma eesistumise ajal, see on väga asjakohane teema. ma siiralt loodan, et see retoorika, mis teil on, ähm, saab lisandust ka konkreetsete meetmete näol. näiteks äh, mis puudutab äh, üleilmastumisega kohanemise fondi kasutamist äh, arenguriikide puhul. Äh, väga paljud liikmesriigid ei taha piisavaid rahalisi vahendeid äh, anda sellest fondist. ma tahan teada, milline on olukord selle fondiga seoses. kaks eelnevat kõnelejat viitasid juba viisavabastussüsteemile Balkani riikidega. Serbia, Montenegro ja Makedoonia saavad viisavabastuse, mul on selle üle hea meel, aga Bosnia puhul tuleb veel üht-teist ära teha Eh, viimased kolm Euroopa Liidu eh, eriesindajat eh, Bosnias on kritiseerinud komisjoni selle ettepaneku eest ja selle eest, et nad bosnialasi ei kaasanud oma ettepanekusse. ma arvan, et on ääretult oluline, et nõukogu teeks kõik, mis vajalik ja aitaks bosnialasi selleks, et nad saaksid viisavabastuse samuti ning et nad suudaksid aasta lõpuks tehnilised meetmed paika panna selleks, et kõik bosnialased saaksid viisavabalt reisida reisida äh, pärast äh, järgmise aasta kolme esimest kuud. ja viimane küsimus, Iraan. Äh, augustis toimub nii-öelda valitud presidendi Ahmadinejadi taas ametisse kinnitamine, valimised on pettusega läbi viidud. ma loodan, et et Euroopa Liidu kõrgel tasandil selles ametipühitsemise tseremoonias ei osale. ma tahaksin teada, millised on teie äh, plaanid selle kõigega seoses? suur aitäh, proua Luna-, Lunatšek ja järgmiseks saab sõna härra Tänak. suur aitäh, äh, lugupeetud äh, minister, ma olen siin tagapool. mis puudutab äh, Lähis-Ida, siis äh, minnes tagasi Tšehhi algatuse juurde selleks, et äh, Euroopa Liidu ja Iisraeli suhteid parandada, siis kas see tuleb äh, teie päevakorda tagasi või on see raskem, kui võtta arvesse, et paigas on uus valitsus ning kas on ettepanekuid Iisraeli valitsusega suhtete jahutamise vallas? siin tuleb mainida ka Iraani valitsust ja Hezbollat Äh, selle kontekstis. mis puudutab Lõuna-Aasiat, siis te mainisite Afganistani, Pakistani ja Indiat kui võtmeriike, aga te ei maininud Sri Lankat, mis on praegusel hetkel ähm, rekonstru-, konstruktsioonifaasis pärast äh, kodusõda Hiina on nüüd äh, vaakumi täitnud mõjusfääri küsimuses. Äh, kuidas oleks võimalik meil oma mõju seal taas paika panna, sellepärast et komisjonil on Colombos olnud viimase paari aasta jooksul halb imidž ning nüüd võib-olla tahetakse uuesti Euroopa Liidult abi, aga meie valitsused peavad olema sõbralikult meelestatud ja mis puudutab nüüd Küprost, siis kahepoolsed läbirääkimised Kristafiase ja teise osa osapoole vahel on ääretult olulised äh, ÜRO järelevalve all, aga veto tuleb Ankarast äh, ning äh, arvatavasti Türgi armee ja kaitseminister on siin põhjuseks. kas teil on mingisuguseid märke sellest, et siin midagi hakkab liikuma? aitäh. suur aitäh, härra Tšanok ja nüüd saab sõna EUL fraktsiooni esindaja kolleeg Hatsi Georgiu. suur tänu. suur tänu härra Karl Pildile sõnavõtu eest. ning nüüd tahaksin esitada küsimuse seoses Euroopa Liidu laienemisega. tahaksin öelda paar sõna Türgi kohta, te isegi kõnelesite sellest. läbirääkimised äh, lähevad edasi ja ähm, härra äh, äh, Talapist rääkisite te siin võimalikest Küprose läbirääkimistest. mina olen ise Küproselt pärit ja nüüd küsiksin, kas Küprosest ei võiks saada rahvusvaheline kahe kogukonna ühinemise sümbol. see ongi ju meie eesmärk ja küproslastel on vaja ju ka lahendust selleks, et oma riigis vabalt ri ringi liikuda, mitte ainult Euroopas, vaid oma saarel. mõist-, te mõistate ju, et äh, kahe osapoole juhid on kutsutud üles siseprobleeme lahendama saarel, aga kummalgi ei ole võimalust eh, lahendada Türgi okupatsiooni küsimust. mingit garantiid ei ole Küprosele, Küpros on ühest küljest sõltumatu riik, Euroopa Liidu riik eh, ja eh, meil ei ole vaja mingeid garantiisid. nelikümmend tuhat Türgi sõdurit on praegu eh, Türgis ja Küpros, Kreeka Küprose elanikkond ongi ainult kaheksakümmend tuhat. seega julgeoleku küsimus on väga oluline ja ma tahaksin veel lisada seda, et meie oleme kindlasti esimesed, kes jõuavad lahenduseni, aga millist survet saaksite teie avaldada Türgile selleks, et nad ometigi mm, Ankara protokolli eh, respekteeriksid ning tunnustaksid Küprost iseseisva riigina, ja ma tahaksin ka teada, millised mõtted on teil Lähis-Ida rahuprotsessi kohta. tänan. suur tänu. järgmine sõnavõtja, härra Plevris. palun härra minister, ma sooviksin teile paar küsimust ka laienemise kohta esitada. Te rääkisite laienemisest tiitliga võtta. kuidas te reageerite näiteks sellistele eh, Prantsusmaa ja Saksamaa argumentidele, kes on mitu korda juba kinnitanud, et eh, pole küsimustki sellest, et, et Türgi võiks ühineda täisliikmena Euroopa Liiduga, aga Türgile eh, mõeldakse välja mingi erirežiim. mida arvate teie, kuhu võiksid minna kuda-, kuhu võiks äh, edasi minna Euroopa Liidu piir, kas tõesti kuni Iraagi ja Iraanini? ja nüüd Küprose teemal. härra minister, kas kuidagi oleks võimalik Türgile survet avaldada, et ta astuks Euroopa Liidu liikmeks? ja et ta tunnistaks Küprost ning äh, rääkides kõikidest nendest Vahemere riikidest, kuidas ohjata illegaalset sisserännet, kas Euroopa Liit peaks avaldama päritolu, rände päritolu riikidele survet? Türgi on ju üks transiitriik, võib-olla saaks selle kaudu Sürgile survet avaldada ja sundida Türgit respekteerima tagasipöördumislepinguid. muidugi me peaksime ise sidemeid looma vastavate riikidega, aga võib-olla peaksite mõtlema, kuidas erinevate režiimidega ühendust võtta. samuti tahaksin teilt küsida, mida arvate te Hondurasest? mida saaks Euroopa Liit ära teha, aga kõige rohkem huvitavad mind ikkagi sisserände küsimused, tänan. suur tänu, me oleme peaaegu oma kõneajast kinni pidanud ja nüüd annan sõna härra ministrile, kes saab muidugi nii palju aega, kui tal vaja on. seega palun, sõna on teil ma püüan teha lühidalt, eh, ilma et ma väldiksin eh, liiga paljusid küsimusi, mis esitasid. kõigepealt kolleeg Salafranca ettevalmistusse välisteenistuse küsimuses. kõigepealt me peame ootama ära Lissaboni leppe ratifitseerimise aga me peame olema valmis eh, selleks, mida me peame tegema siis, kui loodetavasti see ratifik-, ratifitseerimine toimub ning välisteenistus on midagi, mis minu isikliku arvamuse kohaselt on ääretult olulise tähtsusega lähitulevikus. on olulisi küsimusi, mis tuleb lahendada, aga ma saan teha ainult äh, seda, et kutsuda kõiki mõtlema selle teema üle selleks, et siis, kui see aeg kätte jõuab, saaksime me liikuda edasi äh, konkreetsete otsuste najal, et meil oleks poliitiline valmidus selle tegemiseks. aga me peame ootama ja peame oot-, ootama seni, kuni poliitilised protsessid kõikides liikmesriikides on lõpule viidud, eriti just Iirimaal. see võib veidi aega võtta, aga loomulikult eh, me eh, senikaua, kuni see aeg kätte jõuab, ei maga, vaid tegutseme mis puudutab eh, Hondurast, siis täiskogul me arutasime seda küsimust lühidalt ja ma ütlesin vähemalt arvan, et ma ütlesin täiskogul, et me loodame, et president Ariase uus katse nädalavahetusel oli, eh, on edukas, aga nii paraku ei olnud ning eh, see poliitika, mis meil praegu on, on üldjoontes selline, mida ma mainisin ka eelmisel nädalal ja mina leian, et see on õige. me peame teda toetama. Eh, tema vahendustegevus on põhimõtteliselt ainus lahendus sellele konfliktile. see on ainus alternatiiv, kõik teised alternatiivid on väga halvad. meie oleme tema esindajatega dialoogis ning peame dialoogi ka Ameerika riikide esindajatega selleks, et äh, vaadata, kuidas meie Euroopa Liiduna saame äh, saata välja sõnumi, et äh, president Riia tegevust toetada ja me saame ainult oota ja loota, et nad oma töös edukad on. kui nad edukad ei ole, siis mida see kõik tähendab meie suhetele Kesk-Ameerikaga? ma loodan, et me ei pea selle peale mõtlema, aga kui me peame hakkama sellel rindel tegutsema, siis vaatame, mis me teeme. igal juhul praegu me toetame vahendustegevust. mõned küsimused olid ettepanekuid Iraani kohta. mina ei tahaks äh, üksikasjades laskuda äh, selles osas, äh, mida tuleks Iraanis teha, kas referendumi või valimiste koha pealt. tegemist on riigiga, ähm, milles on teatud pluraalsust, aga see on surutud äh, konkreetsesse raamistikku ja mina ütleksin, et selles raamistikus on äh, arutelud toimumas äh, selleks, et tegu-, tegeleda nende olukordadega, me peame vaatama, millised on nende arutelude ja läbirääkimiste tulemused. Iraani mm, valitsus peab olema legitiimne omaenda valijate silmis meie tahame äh, Iraani äh, rahvale oma abikäe ulatada, tegemist on ääretult olulise rahvaga, äh, tegemist on inimestega, kellel on lootused, soovid, püüdlused edasi liikuda ning nad peavad tegema seda kõike tegeledes samal ajal brutaalsusega, millega nad on silmitsi seisnud tänavatel. jah, Iraaniga on meil diplomaatilised suhted, mina olen välisminister Mutagiga päris mitmel korral kõnelnud viimaste nädalate jooksul ja ma olen püüdnud tegeleda konsulaarküsimuste lahendamisega. Ehm, Briti suursaatkonna mõned töötajad vahistati ilma selgitusteta ning meil õnnestus nemad vabandada vastustada. meil on üks prantsuse tütarlaps, kes ehm, ilma igasuguste ähm, Äh, selgitusteta peeti kinni Iraani ametivõimude poolt ja loomulikult meil on dialoogid Iraani ametivõimudega selleks, et äh, ka teda vabastada. niisiis, selles mõttes võib öelda, et jah, me peame dialoogi nendega pidama, sama kehtib tegelikult ka äh, tuumaküsimuste kohta, aga paljude teiste küsimuste kohta, me peame tegelema nende reaalsustega, mis paigas on, mis, mis olemas on, aga samal ajal tuleb loota, et tulevikus olukord muutub paremuse poole. nüüd Balkani kohta kohta, eriti just Bosnia kohta oli ka mõned küsimused, äh, eriti olid seotud viisaküsimustega äh, Horvaatia äh, ja teiste kohta ütleksin järgmist. mis ma Horvaatia ja Sloveenia kohta eelnevalt ütlesin, on see. nüüd ma ütlen seda avalikult, eelnevalt olen seda öelnud eraviisiliselt nojah, praegu on tegemist võrdlemisi avaliku olukorraga. ma arvan, et retoorika oli liiga kõrgelennuline mõlemal pool. Balkani piirkond on piirkond, milles tuleb retoorikaga väga ettevaatlik olla, sellepärast et inimesed kipuvad uskuma seda, mis me ütleme ning see võib endaga kaasa tuua tagajärgi. ja seetõttu ma olen kutsunud mõlema poole juhte üles Äh, rahulikumalt asjaga tegelema ja oma retoorikat veidi allapoole tooma, ettevaatlikumaks muutma. mõlemad pooled tahavad olukorda lahendada ning äh, mida varem see olukord lahendatakse, seda parem on, eriti just Horvaatia jaoks. see aitaks kaasa Horvaatia liitumisprotsessi kiirendamisele, aga see on oluline sellega sam-, samal ajal ka Sloveenia jaoks. meie ei taha, et mõni riik isoleeritud oleks äh, nõukogus ja ma loodan, et äh, need osapooled äh, suudavad probleemi lahendada sellisel viisil, nagu meie, eurooplased, äh, peaksime seda suutma. Euroopa seda ju tähendabki. Äh, me peame suutma konstruktiivselt probleemidega tegelema, me peame olema valmis ka minema kompromissile. nüüd Bosnia probleeme, selle tõstatasid nii mõnedki saadikud ma tahaksin öelda seda, et tegemist ei ole uue probleemiga, me kõik nägime seda probleemi juba ammu ja tegelikult oleks pidanud ka Bosnia pool seda mm, nägema. mina käisin äh, Schwarzenbergi ja Kushneriga seal ja me äh, veetsime terve päeva Bosnia äh, juhtidega. ja me ütlesime neile, et võtke nüüd ennast kokku sellepärast et kui te ennast nüüd kokku ei võta ja vajalikke otsuseid ei langeta, mida on vaja teha viisavabastuse režiimi sisseviimiseks, siis äh, midagi ei toimugi ja kui te edu ei saavuta, siis eh, on rong läinud, et te peate kiiremini tegutsema. Eh, meie sõnad eh, omasid teatud mõju ja nad hakkasid tegutsema, aga nende teod ei olnud piisavad ning mina ah, olin USA aseriigisekretäriga koos kaks nädalat tagasi äh, ja kohtusime Bosnia juhtidega taas kord ja äh, ütlesime veel kord, et äh, te peate tõesti nüüd konkreetseid otsuseid tegema ja ennast kokku võtma biomeetriliste passide ja muude vallas, muude küsimuste vallas. Te peate midagi tegema. meie oleme kenad poisid, välisministrid, nagu me oleme, aga siseministrid on hoopis teisest puust. Te teate küll, mida ma mõtlen Te peate ka neile oma usaldusväärsust tõendama ning kui te ainult äh, suuri sõnu teete, siis see ei vii teid mitte kuhugi. ja nüüd ma tõesti loodan, et Bosnia juhid äh, äh, tõesti võtavad ennast kokku ja mis puudutab neid meeleheitlikke e-kirju, siis jah, ma tean seda sündroomi äh, ma olen postis väga palju aega äh, olnud äh,, postinalased äh, on langenud selle ohvriks, et nende poliitilised juhid ei suuda kokkuleppele jõuda ja ma ütlen päris ausalt, et ähm, viisteist äh, aastat tagasi oli meil sõnasõda ja, ja ma arvan, et nad peavad nüüd tulevikku vaatama oma noorte huvides, äh, Euroopa suunas vaatama. noored ei taha, et poliitikud omavahel tülitseksid, nad tahavad Euroopa Mm, perspektiivi saada ning äh, nüüd bosnialased äh, peavad tegema õigeid otsuseid ja seeläbi nad suudavad näidata, et nad tõesti tahavad Euroopa suunas liikuda. kui nad seda kõike suudavad teha, siis äh, olen mina väga rõõmus neid tervitama siin Euroopa suunal, aga kui nad piisavalt tõhusalt ei tegutse, siis siiapoole nad liikuda ka ei suuda ja see kehtib tegelikult mitte ainult nende suhtes, vaid kõigi suhtes. Kosovo, seda küsimust me peame väga hoolikalt vaatama ma tean, et tegemist on probleemidega, mis on ka ühenduse sees ja ma arvan, et kui me konstruktiivselt tööd teeme, siis me suudame probleemi ikka lahendama, lahendada. mis puudutab äh, üleilmse kliimaküsimuste juhtimist, äh, siis äh, mina kuuls-, kuulasin oma peaministrit mõned päevad tagasi ning ma nägin, et tema on väga pühendunud kliimamuutuse küsimusele, ta tahab järgmiste kuude ajal selle küsimusega tegeleda ja me toetame teda Ähm, Rootsi poolt äh, lähikuudel võib näha väga aktiivset rohelist diplomaatiat. mis puudutab äh, Iraani juhi ametisse nimetamist, siis äh, ootame ja vaatame. ma vastasin sellele küsimusele mõned päevad tagasi, ma ei hakka sellele praegu vastama. mul ei ole probleeme selle lähenemisega, mis teil oli selles küsimuses. mis puudutab härra Tänakit ja tema poolt esitatud küsimusi, siis Iisrael kõigepealt. meie tahame Iisraeliga tõsisemat dialoogi tuleviku küsimuses, see on vajalik. tegelikult see kehtib kõigi kohta, eriti kui on äh, probleeme ja Iisraeliga on meil tõsiseid probleeme praegusel hetkel. dialoogi on vaja selleks, et äh, vaadata, kas äh, probleeme on võimalik lahendada. ameeriklastega on sama lugu. Neil on ka Iisraeliga intensiivne ähm, dialoog. meie äh, leiame, et äh, Äh, Gaza küsimus on ääretult oluline äh, Lähis-Idaga seoses. isolatsioon ei ole moraalselt äh, vastuvõetav ja tegelikult on see ka kontraproduktiivne ja me loodame, et seda kõik osapooled ka näevad ning et Iisrael mõistab seda ning pärast seda me saame vaatama, saame vaadata, kuidas suhteid edasi arendada Sri Lanka on ka üks äh, küsimus, äh, millega me tegeleme. Ähm, meil on olnud, äh, me oleme näinud triumfilaadset suhtumist ähm, Äh, oluline on saada laagritel juurdepääs, äh, praegusel hetkel on see keelatud. Ähm, rahu äh, saavutamine on palju raskem kui sõja võitmine. sõda on võimalik võita, ähm, aga stabiilsuse tagamiseks on võima-, on vajalik saavutada tõesti rahu ja ma arvan, et rahvusvaheline kogukond peab aitama siinkohal äh, ja meie peaksime olema valmis äh, selles valdkonnas tegutsema. Küpros nüüd. ma tahaksin ära märkida selle, et Euroopa Liidul ei saa olla mingisugust rolli selles protsessis, mis praegu on käimas Küprose küsimuses. see on küsimus, millega peab tegelema president Kostovjas äh, ja ähm, härra Talat, mõlema poole juhid peavad siis sellega äh, tegelema äh,. minule äh, on jätnud äh, sügava mulje äh, nende mõlema mehe pühendumus selle probleemiga tegeleda. mulle on äh, jäänud mulje, et nad tõesti tahavad selle probleemi lahendada. Äh, on suuri raskusi, probleeme, aga Äh, need ei ole suuremad kui need takistused, mille me oleme suutnud ületada muudel juhtudel muudes olukordades. ma ütleksin, et kui nad äh, haldamise küsimused suudavad lahendada ja need on keerulised küsimused, siis äh, ma arvan, et on võimalik lahendada ka teisi küsimusi, aga see on minu isiklik seisukoht, mis põhineb mineviku kogemusele ja on veel küsimusi, millele te viitasite, julgeolek ja nii edasi. Need saavad olema väga keerulised küsimused ja ma olen täiesti veendunud, nad tegelevad nende küsimustega protsessi lõpupoole ja ma tahtsingi rõhutada seda, et see küsimus on väga oluline. ja nüüd need küsimused, millele siin ka viidati, kaubandus ja nii edasi, ähm, me peame vaatama, milliseid nõukogu otsuseid on vastu võetud äh, ja me peame äh, tagama selle, et nii meie kui teised äh, neid ka korrektselt ellu rakendaksid. ja kui on kokkulepe ja me loodame, et see saavutatakse, siis meie Euroopa Liiduna peame olema valmis seda toetama ja tervitama sellepärast et isegi kui mina olen veendunud selles, et kokkuleppe majandushüved on mõlema osapoole jaoks väga suured, siis need majandushüved tulevad järgmise paari aasta jooksul, aga ma arvan, et meie peame olema valmis aitama ja toetama osapooli seda kokkulepet saavutama, aga see protsess ei ole meie rida. selle eest vastutavad mõlema poole juhid nüüd äh, immigratsioon, mina ei ole selle kohta midagi öelnud äh,, miks, sellepärast äh, et Äh, toimus nende teiste ministrite kohtumine, ähm, kellele ma ka viitasin, siseministrid ja justiitsministrid äh, kohtusid Stockholmis mõned päevad tagasi ning ma pean ausalt tunnistama, et mul ei ole õrna aimugi, mida nad äh, arutasid, sellepärast et mina olin Lõuna-Kaukasuses ja ma tõesti ei tea, mida nad arutasid. aga see küsimus saab olema päevakorras oktoobrikuus, võttes aluseks need otsused, mis on juunikuisel ülemkogul vastu võetud ma arvan, et sellega ma olen vastanud enamikele küsimustele, mis esitati. aitäh! aitäh, härra minister! vabandan kolleegide ees, aga te kindlasti andestate mulle, ma pean siin piirama kõneaega nüüd pooleteisele minutile, kuna meil on peaaegu kolmkümmend kõnelejat endiselt. härra Brock, palun, poolteist minutit, palun. president, härra esimees, eesistuja, tahaksin küsida küsimuse, mis puudutab edasist laienemist. Te ütlesite, et Island võib esitada liitumisavalduse lähitulevikus, kas see tähendab seda, et nad, kuna nad juba on majandusühenduses, ja neil on suur osa ühenduse akiist üle võetud. mil määral erineb see laienemisprotsess teistest laienemistest? loomulikult teie rootslasena olete kogenud seda, et enne liitumist ollakse majanduspiirkonna liige kas ei peaks olema võib-olla ka motivaatoriks idapoolsel mitmepoolsete suhete süvendamisel, kus inimesed nii-öelda samm-sammult äh, läheneksid äh, liitumisele ja see võib-olla oleks äh, tulevaste laienemiste valguses abiks. suur tänu, härra Brock. ja härra Rutšek, palun. poolteist minutit jällegi härra Pilt, kas ma tohiksin äh, teilt küsida, et äh, eelmisel nädalal äh, Kanada seadis sisse viisanõude ühe liikmesriigi Tšehhi Vabariigi suhtes, mida peaks Tšehhi valitsus koos eesistuja ja Kanadaga tegema seda, et parandada seda olukorda ja pöörduda tagasi selle olukorra juurde, kus meil oli viisavaba režiim, aitäh? E aitäh ja nüüd annan sõna proua Pakile. aitäh, esimees, härra minister. Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina teevad mulle muret. Te oma kõnes ütlesite, et Horvaatia teeb suuri edusamme ja punkt. jumal tänatud, et kolleegid küsisid lähemaid küsimusi selle kohta. minu arvates ei saa siin jätta mm, kõrvale piiriküsimust, äh, aga see ei tohi olla välispiiri küsimus, vaid sellest kujuneb ju sisepiiri küsimus ja eesistuja ülesandeks on tagada, et need kaks küsimust äh, lahendataks ühelt poolt oli küsimus aruandega, teisalt äh, läbirääkimistega Euroopa Liiduga. minu arvates me ei tohiks jääda ootama seda, et osapooled omavahel kokkuleppele jõuavad, te teate, kui kuumavereliseks asjad võivad seal minna. nüüd, mis puudutab viisavabadust, siis äh, me langetame siin otsuseid ja see minu arvates äh, süvendab äh, etnilisi tõkkeid ja vastandab inimesi. võib-olla me peaksime tõesti kasutama kõiki oma jõuvarusid selleks, et Bosniat aidata. minu arvates ei saa Bosniale kohaldada samu tingimusi nagu Serbiale. me peame püüdma parandada neid haavu, mis sellel riigil on öö, äh, oma etnilise kooseksisteerimise või selle puudumise tõttu ja te ütlesite mitu korda öö, et ka Daytoni äh, kokkulepe tuleb asendada Brüsseli struktuuriga, mida te selle all mõtlesite? aitäh, proua Pakk. kolleeg Nunetš, palun. Eh, gracias, señor presidente. Bueno, estoy encantada de saludar otra vez, señor Bild, y le agradezco. aitäh Mm, mul on hea meel tervitada siin äh, härra Pilti veel kord, suur tänu, et te tulite. mõni päev tagasi siis, kui äh, täiskogul äh, eesistuja tutvustas oma programmi, ei olnud viiteid välispoliitikale just liiga palju. Teie olete olnud tunduvalt selgesõnalisem, eriti mis puudutab Euroopa Liidu kirdemõõdet võib-olla me peaksime keskenduma ka teistele suundadele, näiteks Ladina-Ameerikale. tahaksin teie käest küsida, kas te saaksite anda teatud hoogu läbirääkimistele, mis puudutavad assotsiatsiooni leppeid Andide ning Mercosuri ühendusega. Liimas on ju tulemas kohtumine selleks osas ja Vahemere osas ma saan teiega ainult nõustuda, et et äh, Vahemere suhted peaksid väljuma äh, sellest, mis puudutab Lähis-Ida konflikti, me peame võtma uue värske lähenemise ja äh, seda just tsivilisatsiooni nimel. ja viimane küsimus, mis puudutab vabakaubanduslepingute alaseid arenguid, kas te näete seal ette mingit edu? aitäh, proua Muniz! härra Kaala, palun. Kaaler. aitäh. sissejuhatuses ütlesite te, et maailm on muutumas ähm, ohtlikumaks ja et ohutase on tõesti tõusmas. nüüd vastusena sellele tahaksin küsida ennetuslike tegevuste kohta, eriti tundlikes piirkondades. selline on ju naabruspoliitika eesmärk ja mis puudutab Ukrainat, siis nõukogu on langetanud otsuseid äh, mis andsid Ukrainale teatud äh, koduseid ülesandeid selleks, et nad oleksid äh, suures joones valmis enne lähenemist Euroopa Liidule. välisministrid Sikorski ja Steinmeier viibisid äh, Kiievis hiljuti ja ma tahaksin teada, et millised on lähikuude eesmärgid seoses Ukraina suhetega? ja ma ta-, te ütlesite ka, et Te soovite ambitsioonikamaid kriisiohjemeetmeid, kuid ma arvan, et selle jaoks on vaja korralikku valmisolekut ning samuti tuleb suunata eh, tõhusad poliitilised otsused sinnapoole. viis aastat tagasi eh, leppisime kokku kiirreageerimisüksuste kättesaadavuses, kuid eh, STP küsimustes või julgeoleku ja kaitsepoliitika küsimustes ei ole me tegelikult edasi liikunud eelmisel aastal äh, jäi meile Rootsi äh, väekoondise valmisolekust väga positiivne mulje, kuid äh, Saksamaa ja Ühendkuningriik keeldusid Kongosse näiteks minemast, nii et minu küsimus on, et kas teie eesistumise jooksul on põhijoonistes sees ka äh, lahingurühmade valmisolek ja millal me oleksime valmis neid nii-öelda kohale viima. ja nüüd proua Haudala, inimõiguste allkomisjoni juht. aitäh, eesistuja. välisminister Pilt, eesistuja, tahaksin õnnitleda teid selle programmiga seoses, mis puudutab inimõigusi teie ametiajal ja mul on selle kohta ka paar küsimust Te soovite inimõiguste nähtavust tõsta välissuhetes ja ma tahaksin teilt täpsemalt kuulda, et kuidas te kavatsete seda teha, kas te kavatsete eh, tõsta inimõiguste dialoogid ja konsultatsioonid kõrgemale tasanditele kolmandate riikidega, nii et tõesti oleks otsest kasu inimõiguste olukorrale, eriti arvestades tulevasi konsultatsioone ja juba käimasolevaid konsultatsioone Venemaa ja Hiinaga samuti on teil üks huvipunkt, mis äh, pakub ka meile mm, äh, huvi parlamendis, see on avaldamisvabadus äh, internetis, seal toimub väga palju laimukampaaniaid ja nende kaudu vaigistatakse ka inimõiguste kasutamist. ja kolmandaks, tegelikult inimõiguste aktivistide positsioon maailmas on väga habras, me eelmisel nädalal kuulsime uudist Natalja Estemirova memoriaalitöötaja eh, mõrva kohta eh, Tšetšeenias, mis toimus täiesti avalikult. ja ma tahaksingi küsida, et mida Euroopa Liit saaks teha enamat inimõiguste kaitsjate heaks selleks, et neid näiteks tuua ära riikidest, kus nende elu on ohus? E aitäh, proua Haudala ja kolleeg Beon lõpetab selle kõnelejate vooru. suur tänu, härra esimees, härra minister, te nimetasite oma, eh, oma sõnavõtus ka Vahemere Liitu ja eh, mulle tundub, et te jagate seda mõtet, eh, mida kõik on ka tunnistanud, et see algatus on tänuväärt Äh, see on seotud nii demograafiliste, majanduslike kui poliitiliste ja energiaprobleemidega. aga nüüd tahaksin küsida midagi täpsemalt. kas äh, viimane kohtumine, mis puudutab siis keskkonda ja eelarvet, äh, kas see aitas midagi edasi viia, eh, kas mm, ta aitas ka midagi Palestiina suhtes edasi võtta ja kas teie olete ette näinud mõnda algatust eh, sellesama protsessi taaskäivitamiseks? suur tänu eh, härra kolleegile ja nüüd saab sõna härra minister. suur tänu alustagem inimõigustest. see on prioriteet mitte ainult eesistujamaa Rootsile, vaid kogu Euroopa Liidule. kui me saame nüüd tõesti inimõiguste profiili Euroopa Liidus äh, ja seoses liiduga tõsta, siis on see väga tähtis. Äh, ma ei saa öelda, et välisministrid on eriseisukohtadel, aga mingid väikesed niisugused kaalukeeled on alati olemas ja eh, mul oleks hea meel, kui teie parlamendiga mind toetaksite inimõiguste küsimustes. Neid küsimusi ei ole küll nii palju, aga internet tõesti on eh, vabadusvõitluse uueks eh, lahinguväljaks kujunenud ja muidugi äh, paljudes riikides on just äh, ka niisuguseid jõude, kes soovivad vabadusi internetis äh, piirata ja ma usun, et meie saame kindlasti tõstatada neid küsimusi. me oleme juba Kasahstani presidendiga kõneldes eh, selle teema tõstatanud. uus seadusandlus muide piirab oluliselt internetivabadust, ma käisin ise ka näiteks eh, Bakuus ja rääkisin Äh, ametnikega seal, äh, kes soovivad näiteks blogisid ja blogipidajaid, äh, veebipidajaid ahistada. kindlasti on tekkinud uus rindejoon internetis vabadusvõitlejate jaoks ning ma usun, et meie saame kindlasti kaasa aidata vabaduste kaitsmisele ja kindlasti erinevates riikides on see kindlasti võimalik. Ladina-Ameerika ma ei puudutanud seda temaatikat, Aafrikat ei puudutanud samuti, muidugi on seotud nende maailmajagudega suured probleemid, aga esimene tippkohtumine, mis meil Ladina-Ameerikaga tuleb, toimub siis Brasiiliaga, Brasiilia on väga oluline partner Euroopa Liidu jaoks, mitte ainult kliimamuutuste vastases võitluses, aga muudes küsimustes samuti, ja kindlasti arutame Ladina-Ameerika riikidega ka Hondurase küsimust me töötame aktiivselt vabakaubanduslepingute eh, paikapanemiseks andide riikidega, eh, Mercosuri riikidega, eh, Kesk-Ameerika küsimused on praegu veel veidi lahtised, loodame, et nendega on võimalik edasi minna ja tugevdame kindlasti oma suhted Ladina-Ameerika siirderiikidega. nüüd tuleme tagasi Bosnia temaatika juurde, tahaksin veel kord rõhutada, et eh, viisa temaatika ei puuduta mitte ainult Lääne-Balkanit, see puudutab peaaegu äh, iga maailmajagu. näiteks äh, ma käisin idapartnerlusriigis Aserbaidžaanis, Bakuus, alles eile olin seal ja kujutage ette äh,, Baku ja Moskva vahel on nüüd pra, äh, praegu palju rohkem lende kui nõukogude ajal, sellepärast et noored võivad minna sinna ilma visata. kujutage ette, et Türki need kodanikud võivad minna, aga Euroopa Liitu ei saa. kas äh, grusiinid, äh, armeenlased ja aserbaidžaanid soovivad äh, viisarežiimi liberaliseerimist Euroopa Liiduga? kas ukrainlased soovivad seda? võib kihlavadad, et soovivad. aga see temaatika on väga keeruline mina tahaksin muidugi, et Euroopa Liit avaneks nii kiiresti ja nii palju kui võimalik. sest mina usun, et inimeste omavahelistes kontaktides on palju positiivset jõudu, aga me teame, et on ka teistsuguseid kodanikke. ma ei räägi siin siseministeeriumide tasandil, me teame, et mm, ikka veel kaubeldakse inimestega, esineb salakaubandust ja need on probleemid. Nendest tuleb rääkida erinevate riikidega, meie partnerriikidega. me soovime oma piirid avaneda nii, avada nii paljudele kui võimalik ja nii kiiresti kui võimalik, aga me peame ka teisi probleeme meeles pidama näiteks kuritegevusvastast ja ka salakaubandusvastast ja narkovastast võitlust, naiste ja lastega kaubitsemist, seetõttu peame me olema väga ranged oma nõudmistes, mis puudutab näiteks äh, isikut tõendavaid dokumente, meie partnerriigid peavad teatud kriteeriumidele vastama. Lääne-Balkanid muidugi on meie jaoks prioriteet, aga kujutage ette, praegu on äh, Venemaa jaoks viisarežiim palju lihtsam kui Gruusia jaoks ja kas see on üldse õige või Ukrainaga võrreldes samuti ja ma loodan, et parlament saab ka eh, siin kaasa aidata eh, väliskomisjonis ja teistes komisjonides nende asjade edasiarendamisele. me kindlasti aitame eh, bosnialasi ehm, ning teeme seda jätkuvalt, aga muidugi tuleb ka teatud otsused ükskord vastu võtta. mis ma mõtlesin selle all, kui ma rääkisin Daytonist ja Brüsselist ja tagasivaatavast poliitikast ja tulevikku vaatavast poliitikast? küsimus on selles, kas on võimalik kuidagi Daytoni rahulepingu äh, täielikku ellu ra-, rakendamist võimalik toetada? see küsimus on minu jaoks äh, oluline, aga minu meelest äh, ei ole Dayton piisav Bosnia jaoks. Euroopa integratsiooniprotsess on palju nõudlikum, palju olulisem äh, kui me nüüd praegu võrdleme eh, eh, Daytoni tingimusi ja Euroopa Liidu õigustikku, siis pole küsimustki, eh, kumb on nii-öelda motiveerivam jõud selleks, et Bosnia ühiskonda muuta. Daytoni elluviimine on tegelikult tühi asi, aga Euroopa õigustiku omaksvõtmine on keeruline. praegu ma arvan, et et Daytoni struktuuridega toimetulek on võimalik, aga selleks, et kogu Euroopa Liidu õigustik üle võtta, see on palju nõudlikum protsess, aga samas äh, on see palju jõulisem protsess ja seetõttu me räägime, peame kõnelusi nii Ameerika Ühendriikidega, Türgiga kui Venemaaga ja teiste rahvusvaheliste partneritega. ja siis küsiti minu käest ka Islandi kohta ja Euroopa Liidu majandus või Euroopa majanduspiirkonna kohta. tõesti, Rootsi muide avaldas soovi Euroopa Liidu liikmeks saada väga ammu, aga meie kõnelused liikmeks saamiseks? võtsid äh, palju vähem aega kui meie läbirääkimised Euroopa Majanduspiirkonna liikmeks saamiseks. seega tahaksin öelda, et Euroopa Majanduspiirkond on väga tähtis etapp äh, see eh, juba sisaldab endas enamust Euroopa Liidu õigustikust, Liechtenstein on selle muide, mm, selle protsessi kõik läbi teinud, kõik võivad muidugi taotluse esitada, aga seda võib teha siis, kui eh, juba teatud areng on läbitud. Eh, me teame Austria kogemusest, sest seda Rootsi kogemusest ja, ja Soome kogemusest seda sest meie läksime just äh, seda teed mööda, käisime, kõigepealt olime me siis Euroopa Majanduspiirkonnas, siis saime Euroopa Liidu liikmeks. Äh, Island Liechtensteini puhul võib sama protsess kõne alla tulla. kas teiste jaoks võib sarnast öö, äh, protsessi ette kujutada? jah, mulle meeldiks küll see, seda teha, aga ikkagi see on veel kaugel. praegu me räägime vaba, vabanduslepinguid läbi eelkõige Ukrainaga ja kui äh, asjad natuke selgemaks äh, muutuvad, nagu te teate, äh, kõikide noorte demokraatiate puhul on kasvuraskused väga olulised ja meie optimistlike prognooside järgi loodame juba aasta lõpuks vabakaubanduslepingu sõlmida ja see on juba väga suur samm edasi. siis hakkame sama teed minema Gruusiaga ja võib-olla saame tõesti edasi liikuda ja ühendada nad ühisturuga või majanduspiirkonnaga. aga kui tõesti nii läheb, siis ei tohi seda pidada mitte takistuseks Euroopa Liidu liikmelis, liikmeks saamisel. see on pigem eh, nii-öelda soodustav protsess, aga iga asi omal ajal ja mul on hea meel alustada nendest väikestest sammudest kõigepealt ja liikuda siis ühise majanduspiirkonna suunas. suur tänu härra ministrile. ma paluksin tõesti, et äh, te peaksite nüüd ka kõneajast kinni, nüüd on igalühel üks minut, kuna meil on äh, väga vähe aega ja väga palju kõnelejaid, nii et härra Kukin. aitäh, esimees tere pärastlõunat, äh, minister, hea meel on teid meie hulgas näha. mul oli rõõm näha, et laienemine või jätkuv laienemine, mis on ju veelgi parem on Rootsi eesistuja prioriteedide hulgas ja siin ma leian, et ka isiklikud aspektid peaksid olema boonuseks siin. ma pean silmas teie isikut, härra minister, kogu teie kogemustega Balkanilt. see pärineb paljudest aastatest ja ärgem olge liiga tagasihoidlik selles osas, pole vaja. ma arvan, et Rootsi eesistuja teie isikus ning praegune olukord Lääne-Balkani riikides on kaks väga sobivat asja omavahel ja omakorda see Euroopa vaatenurk või väljavaade Euroopale, mis on kõige tugevam motivaator selle piirkonna riikidele, võiks leida kasutust just teie poolt. kas teil on selle kohta kommentaare? aitäh, härra Kukan. ja nüüd asepresident äh, Poliis. härra minister, eile õhtul, võib-olla te nägite isegi tele, televiisorist, näidati äh, Türgi suurt sõjaväeparaadi. Türgi tähistas Küprose invasiooni aastapäeva. see kriis kestab juba kolmkümmend viis aastat, mitte kakskümmend aastat. ja see tähendab seda, et ühe Euroopa Liidu liikmesriigi osa on okupeeritud. nüüd, mis te arvate selle, sellise tähtpäeva kohta? kas ei oleks, ei ole mitte vastuoluline ja ei räägi vastu sellele, et ühest küljest soovib üks riik Euroopa Liidu liikmeks saada ja teisest küljest ülistab ta seda, et ta on ühe Euroopa Liidu liikmesriigi okupeerinud. suur tänu, härra Padis. suur tänu, härra Padis. ja nüüd härra Pašku, teine aseesimees. If, if we define kui me määratleme edu Afganistanis sellega, mis me jätame endast maha sealt lahkudes ja kui me alustame sellest seisukohalt, et tsiviilkomponent on tegelikult olulisem kui sõjaline komponent sealses olukorras, kas siis oleks mõistlik oodata teatud algatust, et tekiks suurem sidusus ja dünaamika Euroopa pingutustes seal institutsioonide loomises? aitäh, asepresident aseesimees ja nüüd härra Vaater. Ask about uh, uh Baltic proua Vaidere, aitäh, mina tahtsin küsida Läänemere strateegia ning teie Venemaa ähm, strateegia suhtes ning teie kavade suhtes, kuidas Gruusias saavutada see kuuepunktilise kokkuleppe täitmine. aga esitan ainult ühe väga lühikese küsimuse lähituleviku kohta. nagu te tõenäoliselt teate, siis aasta tagasi äh, kutsus eh, Euroopa Parlament üles eh, rahvusparlamente kahekümne kolmandat augustit eh, tunnistama stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamise päevana. ja ma arvan, et mõned ma tean, et mõned parlamendid on selle päeva juba sisse viinud ja ma tahaksin küsida, kui kaugel on Rootsi selle päeva sisseviimisega ja tahaksin julgustada teie kolleege Euroopa Nõukogus samuti sedasama tegema ning tunnistama seda ühtset mälestuspäeva, kuna see kurb päev on meile tegelikult kalendris väga äh, lähedal ja samuti Molotov-Ribbentropi kokkuleppe seitsmekümnes aastapäev. aitäh, proua Vaidre! härra Maaler. aitäh. ma sooviksin paluda teilt, eh, et te kõneleksite meile eh, eh, Vahemere temaatikast, Küprosest te rääkisite, aga ka Alžeeria on konfliktne riik ja Alžeerias on ohvrite arv võib-olla sama suur kui Iraagis Liibüal jällegi on väga suur mõju Vahemere poliitikale ja nüüd esitaksingi küsimuse. milline on Euroopa Liidu strateegia, milline on siis Vahemere stsenaarium Euroopa Liidul? arvestades kõiki neid probleeme Vahemere riikides, kas ei peaks eh, mitte mingit regionaalseid, mingeid regionaalseid eh, stsenaariume välja mõtlema? meil on kindlasti, meil on mitmeid projekte idanaabritega, aga me tahaksime teada ka, millised projektid puudutavad meie lõunanaabreid. suur tänu! härra Taaler, palun! härra minister, ma olen nõus teie prioriteetidega. ja tahaksin kõnelda kahel teemal Euroopa Liidul on kindlasti ülemaailmne roll, aga teie arv-, arvates, millised meetmed aitavad kaasa Euroopa Liidu kriisiohjamisvõimekuse tugevdamisele? ja teine küsimus puudutab Lääne-Balkanit. Bosnia-Hertsegoviina on ainult osa küsimusest või probleemist. probleem tegelikult on selles, et Euroopa Liit ise soodustab etniliste eraldusjoonte teket või süvenemist Bosnias, aga meie soovime tegelikult nende ka, äh, vältimist. me ei tohiks teha nii, et äh, Serbia, Horvaadi elanikkond Bosnias äh, saavad äh, pigem äh, Belgradis ja Zagrebist oma passid seetõttu on vaja mõelda, millised on uued võimalused Äh, Sarajevo valitsuse mõjutamiseks, et äh, soovitud sihtmärkideni jõuda. ja nüüd teeksin ettepaneku ka meie komisjoni esimehele. kutsume siia härra Valentin Insko siia, tema on äh, eriesindaja Bosnia-Hertsegoviinas ja tulgu ta siia meie komisjoni, siis me saame oma arvamusi siin vahetada, rääkida sellest, kuidas on võimalik Euroopa Liidu abiga olukorda seal parandada. suur tänu. aga palun jätke kõneaega ka teistele kolleegidele. Eh, eh, kolleeg Tšenaku. suur tänu Teie eesistumise programm tundub mulle tõesti suurepärane ja seal te nimetasite ka kaitse- ja julgeolekupoliitikat ja seostasite selle kolmandate poliit-, eh, riikide eh, poliitikaga, demokraatiaga, kliimamuutustega. arvestades teie märkust president Obama kohta, siis mida arvate teie Euroopa Liidu võimalustest kasutada ära konjunktuuri ja arendada julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ja tugevdada meie kriisi ohjamisvõimekust. suur tänu! suur tänu proua Janakule ja nüüd kolleeg Vaigel. ma tean teid kui energilist inimest ning ma olen täiesti veendunud, te kasutate ära selle aja, mil te olete Euroopa Liidu juht väga mõistlikult ma arvan, et on kohutav jätta selja taha Gaza varemed eh, ning ähm, ma arvan, et meie peaksime olema selles projektis väga aktiivsed osalised ning eh, peaksime püüdma eh, üles ehitada Lähis-Ida usaldusväärne poliitika. ja teiseks ma tahaksin kiita teid eh, teie mõõdukate sõnade eest Sloveenia-Horvaatia tüli küsimuses. ma kutsun teid üles jätkama sealt, kus oli Reen oma töö lõpetas, tegemist oli hea tehtud tööga kompromissi on meil vaja ja kompromissi peavad tegema mõlemad pooled. kompromiss on midagi äh, haruldast selles vallas, aga ma loodan, et teie suudate selleni jõuda, aitäh. Bene, grazie dell'intervento. Uh, ora la parola prima del ministro. Suur aitäh. Enne kui ma annan sõna ministrile, annan sõna proua Flootale inimõiguste allkomisjoni endine eh, esinaine. suur tänu, minu esimene küsimus puudutab Liibüat. ma istun siin. Eh, eh, ma tahaksin rääkida partnerluse koostöölepingust Liibüaga, mille peaks siis sõlmitama teie eesistumise ajal aasta lõpuks. aga Liibüa ei ole ei naabruspoliitika ega ka Lissaboni protsessi liige, kuidas te soovite mõjutada selle lepingu kaudu inimõiguste orga-, äh, olukorda? sest äh, see küsimus on tekitanud palju probleeme selles riigis ning äh, minu teine küsimus puudutab Türgit ja Küprost. Teie ütlesite, et te loodate ja olete optimistlik, et et eh, Küprose juhid kindlasti suudavad kokkuleppele jõuda, muidugi see on seotud ka nõukogu eh, selle kokkuleppega, mis puudutab eh, ligipääsu Türgi sadamatele ja, ja lennujaamadele. aga kuidas te tegelikult ette kujutate seda protsessi? suur tänu ja nüüd saab sõna härra minister, palun. Thanks and I start suur aitäh ja ma alustan viimaste küsimustega. Äh, eesistujana me äh, loomulikult äh, võtame arvesse neid nõukogu otsuseid, mis on eelnevalt vastu võetud, neid ei ole mitte ainult üks, vaid on lausa mitu, mis on selle konkreetse küsimusega seotud. Neid ei tohiks omavahel siduda, aga igal juhul me peame vaatama neid laiemas kontekstis. igatahes olge kindlad, me uurime kõiki nõukogu äh, järeldusi väga äh, hoolsalt äh, selleks, et vaadata, mida edasi teha. ma leian, et tegemist on ääretult olulise asjaga, kui me räägime Küprosest. Küprose puhul jah, küsimus sellest, et on sisse tungitud Euroopa Liidu liikmesriiki. tuhande üheksasaja seitsmekümne neljas aasta härra Papadopoulos oli juba läinud sel ajal, kes oli Ateena junta juht Äh, üks üsna kuri tegelane, ma nüüd ei mäleta täpselt. igal juhul äh, Hunta Ateenas ähm, lükkas käima äh, Küprose tege-, äh, sündmuste jada, mis äh, tipnes nüüd selle olukorraga, mis meil praegu on äh,. kui Euroopa Liit äh, oleks siin oma sõna sisse saanud, öelda saanud, siis ei oleks midagi sellist juhtunud. aga tragöödia seisneb selles, et sellest olukorrast ei ole üle saadud ning kahe tuhande neljandal aastal äh, liitus Euroopa Liiduga äh, ja ka kahe tuhande neljandal aastal ei suudetud probleemi lahendada. me teame, miks see nii läks, äh, tegemist on kuuekümnenda, seitsmekümne neljanda, kahe tuhande neljanda aasta pärandiga, mis seniajani meil veel seal on kogu pärand on see, millega me peame praegu tegelema ning äh, äh, need on faktid, millele me peame praegu silmi vaatama. ma arvan, et me ei tohiks praegu tulevikku väga palju tähelepanu pöörata, vaid äh, just pilgud, minevikku väga palju tähelepanu pöörama, vaid just pilgud tulevikku pöörama ma olen veendunud, et osapooled on pühendunud minevikuprobleemide lahendamisele, ma loodan, et neid saavutab, neid saadab edu ja Äh, Euroopa Liit on protsessist väljaspool, nagu ta peabki olema, aga me siiski võime omalt poolt neid toetada, sellepärast et see, mida nad teevad, ei ole oluline mitte ainult saare jaoks, äh, vaid äh, ka selles kontekstis, et nad näitavad oma pühendumust Euroopa ideaalidele. Nad näitavad tahet saada üle mineviku konfliktidest ning jumal teab, et neid mineviku konflikte on olnud Euroopa eri piirkondades palju. Lähis-Ida ma jagan täielikult äh, seda seisukohta, et me peame aktiivselt äh, tegema tööd rahu saavutamiseks äh, Lähis-Idas, seda on praegu lihtsam öelda kui teha. positiivne on see, ja see on tõesti positiivne ähm,, et meie siin Euroopas ja ka ameeriklased räägivad sama keelt meil on USA valitsusega sügav dialoog erinevates küsimustes, me oleme rahualgatusele tõsist tähelepanu pööranud, me peame ära kasutama neid võimalusi, mis meil sellega seoses on, Palestiina mm, territooriumidel on teatud küsimusi, mis on poliitilised ja ka iseloomult teistsugused, ja varsti toimuvad Palestiinas valimised ning need, kes võidavad Palestiina valimised, äh, saab olema määrava tähtsusega. ja äh, seal osalevad erinevad poliitilised jõud, need, kes meile meeldivad ja need, kes meile ei meeldi. ja ma arvan, et äh, võib-olla see aitab kaasa rahuprotsessi saavutamise lootusele. ja ma loodan, et meie Euroopa poolelt äh, oleme sellest teadlikud äh, ja Washingtonis, ma tean, ollakse sellest ka teadlikud, äh, vaatame, kas me saame tööd teha selles küsimuses koos, selleks, et edasi liikuda. meil on nüüd ka Liibanoni küsimus, seal on samuti toimunud head edasiminekud, meil mm, on erinevad teemad, mida arutada terve selle piirkonna kontekstis, lisaks Mm, Palestiinale. on küsimusi, millele ma eelmine kord ei vastanud. Äh, üks puudutas äh, viisaküsimust. meie palusime komisjonil äh, meile infot anda, sellepärast et see küsimus puudutab komisjoni ja me peame siis sellest tulenevalt vaatama, kuidas reageerida. siin on Euroopa kriisijuhtimissuutlikkus ja muud teised küsimused, mida siin mainiti. ma arvan, et parim viis, kuidas tagada Euroopa Liidu parim kriisijuhtimissuutlikkus, on rakendada ellu Lissaboni lepet. see ei ole loomulikult äh, terve vastus või tervikvastus, aga äh, me oleme tšehhidega äh, vaadanud, milline on olukord. nõudlus on väga suur. Ähm, ja see tähendab seda, et Äh, me ei suuda päris kõike hallata. Mm, see on lihtsalt ühele eesistujale liiga palju. Ähm, ma arvan, et kui meil on paremini toimivad institutsioonid, äh, siis me suudame paremini tegeleda kõigi nende probleemidega, mis maailmas toimuvad. kriisijuhtimissuutlikkus, diplomaatia, abi äh, on kõik see, mida on vaja, me teame seda mis puudutab äh, lahingurühmi, äh, siis tegelikult see ei puuduta äh, välisministreid, vaid kaitseministreid pigem, aga mina tahaksin tegelikult ka teada, kas nad tegelikult olemas on. see ei ole väga diplomaatiline lähenemine, aga nii on. siin oli üks olukord, mitte see, millele te viitasite, aga oli üks olukord, kus oli põhjust vaadata, kas lahingurühmad on äh, Äh, olemas ja ma sain teada, et äh, Brüsseli paberites nad võivad eksisteerida, aga kui vaadata olukorda koha peal, siis neid seal ei olnud või nad olid mujal. niisiis, selle küsimusega peame tegelema, lahingurühmad on instrument, äh, tegemist on kalli instrumendiga asjaolu, et seda ei kasutata, no selle üle me ei peaks väga palju kurtma. Rootsil on relvajõud ja me oleme väga palju investeerinud raha, aga me ei ole neid kasutanud äh, viiskümmend aastat äh, sihtotstarbeliselt, see iseenesest on muidugi väga hea uudis. Mm, aga see, et me ei kasuta, ei tähenda seda, et meil neid olemas ei peaks olema me peame aga olema veendunud, et need lahingurühmad tõesti olemas ka on, et siis, kui aeg äh, kätte jõuab äh, nende kasutamiseks, on nad tõesti ka olemas ja et neid on äh, võimalik ka kümne päeva jooksul saata kuhugi piirkonda, kus neid vaja läheb ja nüüd Vahemere piirkond ning laiatuslik strateegia, see peaks olema Vahemere liit mina toetan väga tugevalt äh, Vahemere Liitu ja ma saan aru, et on väga palju probleeme, äh, mis sellega seotud on. aga samas äh, siin on ka üks filosoofiline küsimus, mis minu arvates on ääretult oluline, sama kehtib ka idapartnerluse kohta muideks. tegemist on partnerlusega, mis puudutab Euroopa Liitu tervikuna ja konkreetset piirkonda. kogu Euroopa Liit, äh, Brüssel ja kakskümmend seitse liikmesriiki äh, on seotud äh, Vahemere piirkonnaga ja siin saab nii läbi Euroopa Liit lisandväärtust panustada. Euroopa Liit tervikuna, sama kehtib ka idapartnerluse kohta. idapartnerlus ei ole Poola ja Rootsi partnerlus, kaks riiki, mis selle algatasid. ei, see on partnerlus, mis puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja tema institutsioone. Äh, ja nemad kõik äh, kollektiivselt suhtlevad siis partnerriikidega. Äh, ma arvan, et ainult sellisel viisil asjad on võimalik asju muuta, on võimalik suhteid muuta nende riikidega, millega me suhteid muuta soovime mis puudutab kahtekümne kolmandat august, raportit ja Rootsi parlamenti, siis vastus on, et ma ei tea. ma arvan, et midagi on toimumas, aga rohkemat ma ei oska öelda. probleem seisneb selles, et Rootsi parlament on praegu peaaegu et kollektiivsel puhkusel praegusel hetkel. aga see muidugi ei tähenda seda, et midagi võiks toimuda Äh, oluline on rõhutada erinevaid kuupäevi, äh, mis lähikuudel olulised on. ma räägin äh, pilgu tuleviku ähm, suunamisest rohkem kui mineviku vaatamisest, aga samas on vahepeal hea helta pilk ka ähm, minevikku. meil on kahekümne kolmas august, esimene september, me kõik teame, mida see kõik tähendab, meil on üheksas november ja seitsmeteistkümnes november kus meil on põhjust järele mõelda ja mõelda just sellele, mis minevikus on toimunud ning kuidas see kõik mõjutab ja on mõjutanud tulevikku. nüüd Afganistani küsimus, Pakistan ähm,, prioriteedid. Äh, meie palusime nõukogul ja komisjonil ähm, komisjonil ja nõukogu sekretäriaadil siis äh, välisministrite nõukogu juurde tulla septembris ehm, uuendatud paketiga eh, tsiviilküsimustes ja poliitilistes küsimustes Afganistanis eh, selleks, et parandada eh, julgeolekumeetmed, mis seal on aga stabiilsust on võimalik saavutada Afganistanis ainult rahu saavutamisega ja ma arvan, et äh, me peaksime Euroopa Liidu laiemaid, äh, Euroopa Liiduna äh, laiemalt ja tõsisemalt pingutama selleks, et edu saavutada, me peame mobiliseerima pol-, politsei ja muud jõud. ja härra Kukan, Euroopa perspektiiv, jah, absoluutselt. mina Ähm, olen alati üllatunud, kui suurt mõju äh, võib avaldada Euroopa perspektiiv, see võib puudutada Bosniat, äh, Taga-Kaukaasiat, Ukrainat ähm, Teie parlamendisaadikutena äh, äh, esindate väga paljudele meie piiridest väljaspool olevate riikidele unistust äh, ja see on unistus nende ühiskondade jaoks, keda nemad esitavad ja kui me selle unistuse ära võtame, siis võib juhtuda, et teised jõud, võib-olla isegi ähm, kohutavad jõud võtavad võimust niisiis ma arvan, et Euroopa perspektiiv on ääretult oluline Euroopa piiridest väljaspool, eriti just Kagu-Euroopas ja Lääne-Balkanil see on eh, võtmetähtsusega element. aitäh. ministro, abbiamo ancora in nota una decina di interventi, signor ministro. suur tänu. meil on endiselt eh, mõned sõnasoovijad. aga me niigi ummistame ministri päevakava, nii et puhtalt küsimused ja kolmkümmend sekundit aitäh, ma tahaksin alustada kõigepealt tänusõnadega teie isikliku äh, osaluse eest idapartnerlus äh, projektis, kuid tahaksin suunata ka teie tähelepanu inimõiguste rikkumistele Valgevenes, kes on meie suurim partner partnerlusleppe kohaselt ja nagu te teate, siis äh, rahumeelsete äh, tänavademonstratsioonide liikmed eelmise aasta jaanuarist äh, nii-öelda mõisteti piiratud vabaduse äh, režiimile, üks neist ka vangi ning kolm aktivisti on äh, samuti kinni peetud ootavat kohtupidamist ja ma tahaksin, et äh, poliitilise agenda mm, tipus oleksid äh, Valgevene puhul tõesti vangide õiguste rikkumised ning inimõiguste küsimus. suur tänu, härra Potasevitš. ja madam de Kaiser järgmiseks. suur tänu, härra esimees ma äh, arvan, et äh, äh, Lähis-Idas on kindlasti väikseid riike, kes võiksid asjade edasiviimisele kaasa aidata, näiteks Süüria, millest ei rääkinud, suhetest Palestiinaga, Iraaniga, suhted vahepeal Prantsusmaa eesistumise ajal külmutati, siis jälle Tšehhi ajal soojendati üles. kas Kimmichil tuleb ka see teema arutlusele? suur tänu suur tänu, proua de Kaiser ja järgmine kõneleja. Komitsakos, kolmkümmend sekundit, palun. Νόησα στην προηγούμενη απάντησή σας αν η ιστορική σας αναφορά στη... Suur tänu. Teie e, viitasite Kreeka diktatuurile e, justkui õigustamaks osa Küprose e, okupatsiooni minu meelest oleks äh, oluline, et te täpsustaksite siiski äh, oma vastust. härra minister, äh, räägitakse, et Türgile ei ole ilus negatiivseid sõnumeid saata, aga minu meelest ei ole vaja ka teda julgustada sellisena, nagu ta on, kui ta oma koos, öö, kohustustest kinni ei pea. ja nüüd härra Pantseri, palun aitäh, eesistuja. tahaksin esitada järgmise küsimuse. mina olen üks neist, kes tunnevad väga suurt muret Lissaboni lepingu üle seoses äh, Saksa põhiseadusliku kohtu otsusega, mitte arvestades äh, samas või jättes kõrvale Iirimaa referendumi, mis on tulemas. nüüd äh, jättes kui me vaatame seda lepingut, siis ähm, kas me peaks võib-olla mõtlema järgi natukene laienemise üle, sest arvestades institutsioonilist äh, raamistikku vastavalt lepingule, tegelikult laienemine võib äh, antud hetkel tekitada rohkem probleeme, kui ta lahendab. ja kas ei oleks äh, hea võib-olla veidi aru pidada, enne kui idasuunas edasi laieneda? aitäh, härra Panseri! ja nüüd härra von Baalen Aldest uh,. siin on uh, räägitud Küprosest ka küproslaste endi poolt, aga tahaksin esitada küsimuse, meil on Ankara leping ning vastavalt Viini konventsioonile uh, on ette nähtud, et kui leping alla kirjutatakse, tuleb see ka ratifitseerida ning äh, jõustada. kuidas teie siis stimuleeriksite eesistumise ajal seda, et ka Türgi jõustaks Ankara lepingu? suur tänu ja järgmine kõneleja. proua Poskurt. aitäh, eesistuja, kaks lühikest küsimust ministrile kõigepealt seoses Türgiga arvestades, et jõupingutusi jätkatakse aasta lõpus, siis me peame loomulikult vaatama, kuidas lähevad kõnelused kahe Küprose eh, liidri vahel ja kui te jätate selle nii-öelda nende ülesandeks, kas te lihtsalt istute ja ootate, mis siis juhtuma hakkab? Äh, seoses sellega, mida ette teha või mida ette võtta seoses Türgiga. nüüd teine küsimus puudutab Hondurast, on rida meetmeid seoses Hondurasega, mis on ebaõnnestunud. küsimus on selles, et kui kaugele on Euroopa Liit valmis minema lahenduse otsimisel? suur tänu ja proua Lohmiller. minister Pilt, Sie haben ja suur tänu. härra minister, ma olen siin Te rõhutasite asjaolu, et inimõigused peaksid olema rohkem meie mõtete keskmes, see on loomulikult midagi niisugust, mille osas me teid äh, toetame. ja kuna Euroopa Liidu usaldusväärsus inimõiguste vallas on äh, langenud ja tegelikult me oleme toonud ohvriks äh, inimõigused ka oma pinnal seoses terrorismivastase võitlusega. me näeme nüüd, et Ameerika administratsioon üritab õppida oma sellealastest kogemustest ja minu küsimus Rootsi eesistujale on, et mida teie kavatsete teha selleks, et tagada, et Euroopa Liidu riigid võtavad tõsiselt oma vastutust nende juhtumite puhul, kus rikkumised on aset leidnud terrorismivastases võitluses inimõiguste suhtes. aitäh ja härra Proodi! Uh, aitäh, eesistuja! suur tänu, et te olete meile kättesaadav, minu küsimus puudutab globaalset soojenemist ja G kaheksa, G neliteist kohtumise negatiivset tulemust. põhimõtteliselt puuduvad kokkulepped leevendusmeetmete osas ja ma leian, et ka meie ettepanek on liiga euro-, Euroopa keskne ja me ei tee piisavalt arenguriikide suunal, mida te sellest arvate? sest ilma niisuguse suunata ei ole meil ülemaailmset kokkulepet, mida on väga vaja. aitäh ja sõna saab härra Mavronikolas. kõigepealt õnnitlused eesistumise alguse puhul. Euroopa Liit ei saa lahendada Küprose küsimust, aga me võime kontrollida Türgi ühinemist Euroopa Liiduga. lahendus tuleb leida ühenduse õigustiku raames ja Türgi peab vähendama oma jõudude kohalolekut Küprosel. rääkides ebaseaduslikust sisserändest, peab ähm, eesistujamaa selgitama ka seda küsimust Türgile. ja nüüd härra Howitt. kõigepealt palju õnne härra Viltile ma tean, et te olete palju ära teinud selleks, et Briti, Prantsuse eh, ja eh, teised pantvangid Iraanis vabastataks eh, või vangistatult vabastataks. Mm. mind huvitab aga, kas meie suhetes Venemaaga on võimalik ka mingit edasiminekut Abhaasia ja Lõuna-Osseetia küsimuses aitäh ja proua Komas. härra minister, ainuke hääl, mida me kuuleme julgeolekureformi kohta, pärineb paavstilt ja me tahaksime kuulda, kas tegelikult äh, Rootsi eesistujal on samuti selle kohta midagi öelda. Te ütlesite, et te ei maininud Aafrikat, kuid äh, Aafrikaga seondub julgeoleku ja rahuga küsimus äh, Omar Obashi eh, süüdistuse esitamine või eh, süüdistusest vabastamine, kas te seda sooviksite samuti kommenteerida? vabandust, kui nüüd keegi oleks veel saanud eh, või soovinud sõna, kuid me peame siin siiski reegleid kohaldama. ja ma ütlesin ka varem, et me sulgesime kõnelejate nimekirja ja aeg on piiratud ja annan nüüd sõna härra ministrile vastamiseks. suur tänu ja ma püüan teha lühidalt. nüüd, mis puudutab no, Julgeolekunõukogu äh, reformi, siis äh, selles osas on ka Euroopa Liidu sees väga lahknevad äh, seisukohad, need, kes on liikmed, neil on üks seisukoht, kellel ei, kes ei ole liikmed, neil on teistsugused äh, liikmed, nii et see ei ole üks nendest küsimustest, kus Euroopa oleks suutnud kõnelda ühel häälel ja ma ei näe ka erilist võimalust, et äh, see ühtne hääl kuue kuuga Rootsi eesistumise ajal saavutatakse, seda ma ei saa lubada, aga ma saan lubada, et me toetame ICC-d ehk Rahvusvahelist Kriminaalkohut oma töös. seal on samuti raskesti tasakaalustatavad küsimused, mis puudutavad äh, rahuprotsessi, mida me tahaksime näha Sudaanis, seal on küsimus Darfurist ja tegelikult see lõuna-põhja küsimus, mis on veelgi olulisem. Äh, rahvaloendus, äh, tulevased valimised ja nii edasi, aga loomulikult kriminaalkohtu küsimus peab jääma keskseks. Valgevene osas siis me kohtume peaminister Moratinoviga teisipäeval. ja ma kindlustan teile, et need küsimused on päevakorras kõrgel kohal, kõnelused jätkuvad, on varem toimunud, mõni kuu tagasi oli seal volinik Ferrero Valdner ja ma saan teile kinnitada, et selles küsimuses meie seisukoht on kõigutamatu. nüüd Lähis-Ida ja Süüria küsimus, minu aseminister oli Damaskuses mõned päevad tagasi kõneluste jaoks, me päris selgelt tahame edasi minna selle võimaliku lähenemisnurgaga rahuprotsessi suhtes, ma arvan, et see on oluline ka Liibanoni ja Iisraeli jaoks ning samuti seoses suhetega Iraaniga, mis loomulikult kannab äh, erinevaid mõõtmeid. inimõiguste rikkumised Euroopa riikides, neid loomulikult on. kõige tõhusamad instrumendid nendega tegelemiseks on Euroopa Inimõiguste Kohtu käes ja seda kohut toetan mina vägagi. meil on kõige tugevam instrument inimõiguste kaitseks ja siin selle töösse on kaasatud ka Euroopa Liidu riikide kõrval näiteks Venemaa ma kõnelesin hiljuti ehm, Euroopa Nõukogu eesistujatega, Hispaaniaga, Rootsiga ja me tõesti peame tagama, et eh, inimõiguste kohut toetataks tema erinevates tegevustes ja et me kõik rakendaksime kohtu otsuseid. loomulikult me peame ka mõistma, et eh, ka Rootsi ei ole siin mingi ingel, ka meie oleme kaotanud eh, inimõiguste alaseid kaasusi ja neid rikkumisi tuleb äh, võtta tõsiselt ning oma seadusi muuta. ja ma arvan, et see on tegelikult hea, need kohtukaotused. sest kui ma lähen teistesse erinevatesse riikidesse, siis ma ei ütle, et meie loeme siin teile või peame loengut, vaid me peame kuulama ka teid ja peame kinni pidama erinevatest öö, äh, otsustest nüüd äh, Küpros ja Ankara leping, kas te pidasite silmas Ankara protokolli? see on täpselt sama tegelikult, mida ma ütlesin seoses nõukogu järeldustega, millest me peame kinni pidama, nii et ma arvan, et ma tegelikult vastasin sellele. nüüd Honduras. see, mis me seal teinud oleme ja mis minu arvates on õige, on siis toetada president Ariast ja ta tõesti omab sellist äh, kaudset Ameerika riikide mandaati. ta on äh, Nobeli rahupreemia võitja, ta on äh, nõus olnud selle ülesande täitmisega, aga seal on ka laiem küsimus regionaalsest rahust ja stabiilsusest ja selle küsimuse lahendamise ülesanne. ma arv-, arvan, et meie tahame tagada oma maailmajaos äh, julgeolekut ja rahu ja me tahame toetada, et teised liidud teeksid seda mujal, näiteks Aafrika Liit Aafrikas, äh, Ameerika Riikide Liit äh, Ameerikas ja nii edasi. nii et need otsused oleksid tõhusamad, et kui konkreetne organisatsioon maailmajaos midagi otsustab, siis minu esimene reaktsioon ei ole see, et me peaksime sekkuma, vaid et me peaksime toetama seda konkreetset regionaalset äh, organisatsiooni, nii nagu me ootame toetust neilt. ja kui see ebaõnnestub, siis me võib-olla hakkame rääkima sellest, mida teha teatud keeruliste äh, piir-, valdkondadega nagu vabakaubanduslepped ja nii edasi, aga see on tegelikult teistsugune valdkond ja lõpetuseks äh, kliimamuutused, ma ei süvene küll sellesse väga, aga ma annan edasi selle sõnumi neile, kes läbirääkimistega otsesemalt tegelevad ja eh, Gruusia ning sealne missioon, kus ma viibisin terve ühe päeva, et näha, kuidas see missioon toimib, siis eh, üldiselt kriisiohje kohta tahaksin öelda, et viimase kahe aasta jooksul me oleme näidanud eh, päris korralikku võimekust seoses varasemate standarditega, mis puudutab oluliste ja keeruliste missioonide kohalesaatmist. me saatsime missiooni Tšaadi ja Kesk-Aafrika Vabariiki väga rasketes oludes äh, väga keeruka mandaadi äh, raames ja seal ÜRO kaasab veel Iiri kindrali juhtimisel ja erinevate väejõududega suutsime me näidata poliitilist ja sõjalist võimekust, mis oli oluline. paljalt keegi teine seda ei oleks suutnud teha, ei ÜRO ega keegi teine. samuti see, mis puudutab Somaalia poolsaare lähendas meremissiooni on sa-, samuti täiesti uudne ja me näitasime, et me suudame teha enamat sellest, mida inimesed äh, võib-olla varem meilt on lootnud. ning sama kehtib ka Gruusia suhtes. Äh, see oli ju kümne, kahe nädala jooksul, mil me olime juba paigal, äh, seal on nelisada inimest. Nad on loomulikult relvastamata, kuna tegu on vaatlusmissiooniga ja ma arvan, et nad on andnud äh, olulise panuse väga volatiilse olukorra stabiliseerimiseks, seda, mis puudutab just piiri Abhaasiaga ja ma arvan, et olukord oleks teistsugune, kui neid seal ei oleks. olles seda öelnud, siis nende mandaadiks on tegelikult hõlmata kogu või katta kogu Gruusia territooriumit. mul on, oli rõõm teada saada, et äh, nad võtavad seda tõsiselt ja nad äh, patrulleerivad tõesti äh, kogu Gruusias. aga me teame ka, et kõik äh, rahvusvahelised organisatsioonid on tegelikult äh, Lõuna-Osseetiast äh, ja Abhaasiast välja saadetud või pärast sõda neid õieti sinna ei lastudki sellest on meil väga kahju ja loomulikult me üritame kasutada kõikvõimalikke võimalusi, mis on Eh, suunatud näiteks Abhaasiasse selleks, et eh, kaitsta eh, sealseid elanikke, kes vajavad kaitset. me loomulikult jälgime olukorda Abhaasias ja Lõuna-Osseedias, kuid me ei oota tulemusi lühikese aja jooksul. kuid on poliitika suunad, mis on olulised ka siis, kui lühiajalist edu nad ei saavuta, nii et konkreetsel missioonil on väga oluline roll ja me loodame, et me saame ka mandaadi selle pikendamiseks Gruusias. ja see puudutab põhimõttelisi poliitilisi mm, veendumusi, mida, mis on vajalikud kogu Kaukasuse konflikti lahendamiseks, aitäh. väga hea, suur tänu härra ministrile suur tänu ka kolleegidele, kes osalesid meie eh, väga viljakas arutelus siin. loodame, et meie koostöö jätkub eelolevatel kuudel Rootsi eesistumise ajal. välisküsimustes on Rootsi kui eesistujamaa alati eesrindlik olnud. suur tänu ja kui me oleme hüvasti jätnud ministriga, siis jätkub meie koosolek. La riunione prosegue con alcune comunicazioni di servizi e con gli ult-. koosolek jätkub ja kõigepealt mõned teated. kõik te olete saanud kaks sekretäriaadi ettevalmistatud dokumenti. esimene on ainult inglise keeles ja see on komisjoni aruanne eelmise koosseisu tööst. teine on infopakett. ja puudutab komisjoni erinevaid tööülesandeid, on nagu illustreerivaks materjaliks praegusel hetkel on see ainult inglise keeles, aga alates septembrist loodetavasti ka kõikides teistes keeltes. samuti pean teile teatama järgmist. esimeste konverents tuli täna hommikul kokku ning otsustas anda härra Peterlele ülesanne koostada raport partnerlus- ja koostööleping kohta Tadžikistaniga. proua Neits Ottenbruck sai ülesande eelarveraporti koostamiseks kahe tuhande kümnenda aasta eelarveprojekti kohta. ja samuti on teile välja jagatud eelolevate koosolekute ajakava ja läheme nüüd siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet ja selle seoseid meie komisjoniga, ka sõna saab proua Neits. härra esimees, kallid kolleegid, suur tänu! kõigepealt pean paluma teilt, kolleegid, kannatust, sellepärast et mina olen nüüd äh, selle eelarve arvamuse koostajaks määratud. sain selle ülesande lihtsalt oma eelkäijalt, härra Istvan Sent Ivanilt. kahjuks teda tagasi ei valitud ja seetõttu paluti minul seda ülesannet jätkata ja ma teen seda muidugi, kuigi eelarve ei ole minu kõige tugevam külg. aga ikkagi, ma annan endast parima. juba täna suur tänu sekretäriaadile, jagati välja eh, vastavad dokumendid, suur tänu ka minu kaastöötajatele. me oleme välja jaganud meie komisjoni arvamuse projekti eh, üldeelarve projekti kohta. see arvamus tuleb edasi anda eelarvekomisjonile ning eh, samuti oleme teinud mitmeid märkusi oma töödokumendis, see on teile ka välja jagatud ning oleme teinud ka siis muudatusettepanekuid. nüüd te peate ise otsustama, mis te nendega teete ja kas te tahate veel muudatusettepanekuid esitada? kui ma ei eksi, on kahekümne viies august, august muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. mis siis on kõige olulisemad aspektid meie nii-öelda neljandas eelarve osas neljandas rubriigis on kõige hämmastavam see, et, et valitseb üldine vahendite puudus ja see ei ole sugugi esimene aasta, kui see nii juhtub. nii äh, Euroopa Komisjon kui ka nõukogu koostavad sellise eelarveprojekti, sest nad teavad, et äh, alati võib tekkida erakorralisi olukordi aasta jooksul ja siis teevad talitused äh, täiesti mustkunstniku trikke, et kuskilt raha välja võtta. ja loomulikult äh, meie arvates ei ole see äh, kohane pikaajalise eelarve koostamise protsessi jaoks, samuti ka mitte selleks, et rahastada pikemaid protsesse. nüüd meie kulukohustuste kasvamist võib osaliselt selgitada see, et me peame eh, niinimetatud eh, toiduabivahendid finantseerima. sellekohane otsus võeti vastu kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris ja eh, vastavad assigneeringud tulevad kahe tuhande üheksanda aasta eelarvest kokku peaaegu üks miljard seitsekümm-, seitseteist protsenti äh, siiski tuleb kahe tuhande kümnenda aasta eelarvest, aga mm, minu meelest on vastuvõetamatu ka see, et vähendatud on täiesti ebarealistlikult muide vahendeid Palestiinale. me peaksime nõudma, et äh, põhiprotseduurid eelarve koostamisel peaksid jääma ka meie Äh, tööpõhimõtetega seotuks, ei ole realistlik vähendada teadlikult vahendeid, kui teatakse, et järgnevatel kuudel on vahendeid vaja rohkem äh, ja kusagilt on neid vaja leida. see on minu teine märkus ning Euroopa Komisjon äh, toob välja ka selle, et maksekohustuste kogusumma on jäänud ähm, madalamaks kui teistel äh, eelnevatel aastatel. ja see, äh, mis on meil vaja äh, või mille jaoks meil veel raha on vaja leida, seda on, äh, seda on nagu vähemaks jäänud, tegelikult on eelarve täitmine paranenud ning kahe kaks koma kaheksa protsenti neljandast rubriigist on jäänud eelarve marginaaliks, aga see on ikkagi päris suur summa. see annab meile manööverdamisruumi aga me peaksime võrdlema seda e, sellega, et Euroopa Komisjon on tegelikult e, soovinud e, kulukohustusi tõsta nii Palestiinale, Kuubale, Kosovole kui Gruusiale ja samuti leida täiendavat toetust Küprose taasühinemisprotsessile ning samuti leida vahendeid kliimamuutustega võitlemiseks, kõiki, seda tuleks nüüd siis sellest marginaalist rahastada. see on juba nagu sihtotstarbeliseks kulutuseks kuulutatud, seega minu meelest ei ole tõsine, kui räägitakse lihtsalt äh, mingist väikesest manööverdamisruumist rääkides lisavahenditest muudeks prioriteetideks või äh, erakorralisteks sündmusteks, näiteks looduskatastroofid, mis võivad ette tulla kahe tuhande kümnendal aastal, siis ilmselt tekib meil suuri raskusi. nõukogu on kulukohutusi rubriigis neli vähendanud kaheksakümne üheksa koma üheteist miljoni euro võrra vähendanud ning maksekulutusi vähendanud üle kahesaja, kakssada viiskümmend üheksa koma nelikümmend seitse miljonit ning äh, Euroopa Komisjon on välja käinud kakssada kakskümmend kaheksa kakssada kakskümmend koma kaheksa miljonit ja nõukogu on seda eh, summat tõstnud eh, üle kolmesaja miljoni. esialgne eelarveprojekt komisjonilt teeb ettepaneku maksekulutuste eh, tõstmise seitsme koma üheksa protsendi võrra võrreldes kaheksa koma ühe protsendiga, mis siis oli esimese, eelmise aasta protsent nagu te näete, toimub vähenemine mitme protsendi võrra ja maksekohustuste osas toimub vähenemine siis seitsme koma üheksa protsendi võrra. idapartnerlusvahendid on ainult veidi vähenenud võrreldes kahe tuhande üheksanda aastaga. seda võib selgitada ebareaalsete kohustustega ning maksekohustused siis e-, Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendile ning samuti maksekohustused e-, laienemiseelse instrumendi jaoks on vähenenud kahe tuhande kümnendal aastal võrreldes aastaga kaks tuhat üheksa tuleks siiski märkida, et aastaks kaks tuhat kümme on ette nähtud sada eh, miljonit eurot, mida tuleb siis laenata naabruspoliitika instrumendi jaoks ja veel ühe instrumendi jaoks selleks, et siis finantseerida toiduabiinstrumenti, see makstakse tagasi, laen aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist, see on näide sellest, mis juhtub siis, kui äh, sätted ei ole äh, täpsed ja siis äh, on vaja meil kus, kusagilt äh, ei tea, mis allikatest vaja laenata raha ja siis on vaja anda lubadus, et need veel tagasi maksta, need, need vahendid. mõnes mõttes eelarvel üsna vähe tegemist tegelikult selle olukorraga, mis meid kahe tuhande kümnendal ees, aastal ees ootab minu meelest ei ole see hea viis eelarve koostamiseks. nõukogu on teinud ettepaneku ka halduskulutuste vähendamiseks mitmetel eelarveridadel. ma muidugi saan aru, ma mõistan nõukogu, kui nad seda teha tahavad. vaadake, mingisugune eh, eelarverida on siin, kustutame selle lihtsalt ära ja siis saabki lahti sellest aga samal ajal soovime me ju igasuguseid poliitikaid arendada ja neid eh, ka ellu viia asjakohaselt, tõhusalt, kiiresti ellu viia. aga kui meil ei ole piisavalt halduskulusid, et finantseerida personali, siis see protsess ei toimi. seega kokkuvõtteks, kui me vähendame halduskulusid liialt, siis halvame me lihtsalt neid omaenda poliitikaid ja me jälle ei arva, et see oleks hea viis äh, eelarvet käsitleda. samuti äh, äh, olen teinud ettepaneku Läänemere strateegia rahastamiseks. praegusel hetkel ei ole ette nähtud mingeid vahendeid veel, aga meie tunneme, et mingid vahendid siiski peaks leidma. minu kolleegid sellest regioonist on teinud ettepaneku leida kakskümmend miljonit eurot vastavale eelarvereale. mina arvan, et võib-olla see oleks eh, liiga suuremeelne, kui meile see antakse, aga võib-olla jõuame kokkuleppele septembriks, mis selle reaga teha. kallid kolleegid, need olid siis minu märkused ja need muudatusettepanekud, mis ma tegin, need on ette nähtud eelkõige selleks, et äh, eelarveprojekt vastaks äh, reaalsele olukorrale nii makse kui ka kulukohustuste osas. suur tänu teile! Grazie, onorevole Neit, alla paro-. suur aitäh, proua Neit! härra Kaaler saab nüüd sõna. Kaaler ja vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. suur aitäh, lugupeetud esimees. mina toetan seda, mida proua Neits Võidenbruck just ütles. viimase paari aasta jooksul olen ma olnud kaasatud eelarveküsimustesse, sellepärast et eh, mina olen eelarvekomisjonis tööd teinud. Eh, minu mulje on, et kõikides erikomisjonides on pidanud inimesed arvudega väga detailselt tegelema, aga eelarve tuleneb läbirääkimistest ja eelarve näol on tegemist ähm, millegagi, mis saab lõppviimistluse alles siis, kui äh, läbirääkimised ja arutelud on lõppenud. mis puudutab äh, rubriiki neli, mis puudutab välisküsimusi, äh, siis meil on krooniline alarahastamine siin, eriti selles osas, mis puudutab Palestiinat. see on olnud niimoodi juba aastate vältel Äh, meil on olnud vaja rohkem raha rakendamiseks äh, ja me oleme seda korduvalt öelnud, me oleme öelnud, et meil on vaja realistlikumat lähenema, lähenemist eelarvele, me oleme öelnud, et meil on äh, vaja tagada see, et komisjon kasutaks mitmeaastast lähenemist selleks, et need numbrid, mida siia välja käiakse, ei oleks ebarealistlikud tundub, et äh, iga paari nädala tagant saime me parandusettepanekuid äh, äh, komisjonilt, millega otsuseid muudeti. niisiis kriitika on õigustatud Palestiina küsimuses ja mina toetan seda ka omalt poolt. mis puudutab punkti viis siin ettepanekus, siis mina olen nõus Äh, selles osas, mis puudutab äh, Euroopa demokraatia inimõiguste instrumendi kriitikat äh, ja sellele eraldatud raha vähendamist, ma arvan, et me peaksime uuesti kaaluma selle instrumendiga seonduvat ja kasutama ähm, vahendeid muidugi ka tõhusamalt. me ei vaata siin praegu kõige halvemat stsenaariumi me peame instrumenti õigesti kasutama, me ütleme, et tegemist on instrumendiga, mida me saame kasutada ilma, et asjaomase riigi valitsus sellega nõus oleks ja nii see tõesti on, me saame toetada seeläbi ähm, kodanikuühiskonda või äh, juriste, kes inimesi äh, kaitsevad teatud riikides. meil ei ole vaja valitsusepoolset äh, nõusolekut ja sellepärast meil ongi see instrument ja näiteks Iraani puhul on vaja palju raha ähm, ja seetõttu ma ütleksingi, et eelarve vähendamine ei ole siinkohal õige lähenemine. ja seetõttu ma toetan äh, seda, äh, mis selle punktiga seoses siin öeldi. ma võin esitada mõningaid muudatusettepanekuid omalt poolt selleks, et äh, seda, mis ma just ütlesin, veel täpsemalt selgitada. suur aitäh, härra Kaaler. proua Mõniv. suur aitäh, lugupeetud esimees. põhimõtteliselt saan ma olla nõus raportööriga. me näeme pidevalt, et äh, see rubriik on alarahastatud. kui me räägime äh, äh, parlamendist äh,, siis äh, me peame esitame omapoolseid ettepanekuid muutmiseks äh, ja väga äh, raske on selgitada või õigustada Euroopa Liidu juhtrolli äh, maailma tasandil, kui selle taga ei seisa piisavalt rahalisi vahendeid neid vähendatakse. Äh, toiduabivahend äh, on midagi, mida ei saa kasutada teiste instrumentide jaoks. Äh, väga paljud, ka mina, oleme teinud tööd selleks, et leida uut raha toiduabi mm, andmiseks me oleme Ladina-Ameerikaga seoses seda probleemi eelnevalt ka näinud. kui vaadata äh, seda Elvra projekti, siis äh, siin on Ladina-Ameerikaga seoses äh, teatud sissekanded, mille osas ma tahaksin selgitusi saada. suur aitäh ja järgmine kolleeg. proua Lösing Ähm, eelarve krooniline alarahastamine on midagi, mis on kõne all olnud korduvalt minevikus äh, ja äh, härra Laslo Stojani raport äh, ja proua Neitsi versioon praegu äh, on äh, näidanud seda, et on vaja äh, teha ambitsioonikaid äh, investeerimisotsuseid selleks, et Euroopa Liit saaks olulist rolli mängida ja ma tahaksin teha omalt poolt ettepanekuid selleks, et me seda ka saavutaksime Äh, välispoliitika rahandamise suurendamine mm, ei äh, peaks minema relvastuse ähm, ja sõjaväelise tegevuste peale, vaid äh, hoopis vaesuse vähendamise mm, jaoks, naiste olukorra parandamise jaoks, ökoloogiliste probleemidega tegelemiste jaoks ja tervishoiuprobleemide lahendamiseks. Nende asjade eest maksmine äh, on oluline, aga mm, äh, lõige kakskümmend kaheksa punkt kolm ähm, ei luba meil sõjaväelisi kulutusi teha äh,. ma arvan, et me peame seda probleemi analüüsima, meil on Galileo äh, satelliitsüsteem äh,, meil on ka Aafrikaga seotud äh, algatused me peame mõtlema, kui palju raha võetakse põllumajanduskategooriast ähm, näiteks Galileo jaoks aastal kaks tuhat kümme ning äh, me peame vaatama, kas Galileo rahastamine ähm, on mm, ühilduv keeluga kasutada raha sõjalisteks otstarveteks. me peame vaatama, kas raha ähm, kuidas raha kulutatakse. Äh, ma ei taha rääkida kõikidest nendest valdkondadest, mille puhul ma kahtlen, kus raha kasutatakse sõjaväelistel otstarvetel, mm, vähemalt ma kahtlen nii. aga ma ütleksin, et KMS, äh, GMS ja Athena äh, instrument on kahtlased kui äh, raha kasutatakse ainult tsiviilrakenduste jaoks, äh, siis meil oleks rohkem raha äh, üle nende asjade jaoks, millele me tahame veel raha kulutada. suur aitäh, proua Lösing. härra Salafranca. suur aitäh, lugupeetud esimees. jah, tõesti. siin on meil tüüpiline eelarvega seotud äh, tegevus, äh, siin on äh, toimunud vähendamised ja lugupeetud esimees, ma kordaksin seda, mida härra Kaaler ütles, mina tahaksin selgitusi, menetluslikke selgitusi, meil on siin kaks dokumenti, arvamuse eelnõu ja mina olen asjast aru saanud niimoodi, et kahekümne viies august on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg selle dokumendiga seoses ning on veel üks dokument, mis äh, äh, viitab juba mitmetele muudatusettepanekutele ja ma eeldan, et arvamuse eelnõud on võimalik muuta ja me saame tähtaja muudatusettepanekute tegemiseks erinevate äh, ridade osas. aga meie oleme põhimõtteliselt nõus äh, sellega, mida raportöör ütles. ma tahaksin öelda vaid järgmist. tegelikult minister juba mainis seda äh, mõned mõni hetk tagasi, et ääretult oluline on tagada see, et Vahemere Liit saaks äh, tegutsema hakata äh, Äh, praegu tehakse selle nimel tööd. Äh, välisministrid kohtuvad, äh, ministrite nõukogu ähm, esitab äh, dokumendi selleks, et edasi liikuda pärast Lissaboni leppe ratifitseerimist äh, aga me ei taha jõuda olukorda, kus selle eesmärgi saavutamiseks ei ole piisavalt rahalisi vahendeid. ma leian, et need kommentaarid, mida proua Neitenbruck tegi Palestiinaga ja Lähis-Idaga seoses, on õigustatud ning ma arvan, et ta ähm, rääkis vägagi õigustatult äh, inimõigustega seotud küsimustest. härra Brock mainis äh, inimõigusi Tšetšeenias äh, Ähm, sinna on tehtud mitmeid külaskäike ning ma arvan, et me peame vaatama seda, äh, kas esitada muudatusettepanekuid selleks, et äh, tugevdada äh, oma tööd meedias selles piirkonnas. võttes eriti arvesse hiljutist mõrva. niisiis ma tahaksin selgitust äh, arvamusega seotud menetluse kohta. mina olen äh, saanud aru sellest, et äh, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kakskümmend viis august, aga tegelikult on veel konkreetsed muudatusettepanekud, mis puudutavad arve, need esitatakse tavaliselt peale suvevaheaega, kas pole nii? ma saan sellele tegelikult kohe vastata, olles nüüd sekretäriaadiga konsulteerinud. muudatusettepanekuid saab äh, proua Neitsi raporti kohta esitada kahekümne viienda augustini ning samuti ka kogu ähm, kahe tuhande kümnenda aasta eelarve kohta, kuid kahekümne viies august on tõesti äh, viimane ja siduv tähtaeg. hilisemates etappides tuleb vastu võtta juba äh, arvamus teisel septembril. proua Haudala härra esimees, suur tänu, ma võin nüüd roheliste nimel kindlasti öelda, et me oleme väga rahul proua Neitsi arvamuse ettepanekuga ja see, mis puudutab nüüd inimõiguste allkomisjoni eh, poolt, siis ma olen väga rahul sellega, et siin on rõhutatud seda demokraatia ja inimõiguste Euroopa instrumenti, minu arvates on see väga mm, kulutõhus viis vahendeid kasutada ja me peaksime tõesti kaitsma seda eelarverida. nii nagu proua Neits eelnõus ütleb, peame me nõudma seda, et seda kasutataks äh, paindlikult, äh, tõhusalt ja mm, innovatiivselt ning äh, suunatult me kindlasti teeme muudatusettepanekuid, kus näiteks äh, rõhutatakse selle instrumendi kasutatavust äh, Põhja-Kaukasuses ning äh, kus kodanikuühiskond on suurtes raskustes. suur tänu, proua Autala. proua Andrik Jene. aitäh, eesistuja ma järgin raportööri äh, ja nõustun tema arvamusega. neljas äh, rubriik eelarves on see, kus on tavaliselt äh, vahendeid liiga vähe. meil on ambitsioonid tugevdada liidu rolli globaalse liidrina ja nüüd tahaksin kommenteerida Läänemere strateegiat, mis on üks praeguse eesistuja prioriteete. täna on mainit-, mainitud, ma, täna mainis seda ka härra Karl Pilt, Rootsi välisminister. Euroopa Nõukogu peaks tugevdama seda strateegiat oma oktoobrikuisel istungil ning siis on võimalik seda strateegiat rakendama hakata. praegu koostame strateegia tegevuskava. seetõttu toetan ma raportööri arvamust, et me peaksime tõesti ette nägema seal võib-olla kakskümmend miljonit eurot või umbes sinna kanti Läänemere strateegia rakendamiseks aastal kaks tuhat kümme. Bene, sono finiti gli interventi dei colleghi. aitäh. nüüd on kõnelejate nimekiri ammendatud, nii et annan üle komisjoni esindajale, härra Miller ja Andre Liisson, nii et teil on sõna. vabandust, ma vabandan. raportöör ähm, saab veel kord sõna arutelu lõpus, aga kui ta soovib praegu sõna, siis palun. lihtsalt ütlemaks, et arvamuse eelnõus kuuendas lõigus viimasel real, seal peaks olema continued financial insist-, assistance to the Turkish Cypriot community, see sõna Cypriot või Küprose on ära kadunud sealt see on nüüd küll üksikasi või detail, aga nagu on juba öeldud, siis äh, olulised asjad ongi detailides. nii et komisjon ja härra Miller, aitäh, minu nimi on Gary Miller, ma olen finantsüksuse äh, juht välissuhete peadirektoraadist ja tahaksin lihtsalt uutele liikmetele öelda, et komisjoni roll äh, selles menetluses on nii-öelda vahendaja roll või soodustaja roll nii et me oleme vägagi parlamendiliikmete käsutuses eelarvetöös, see ei ole kunagi lihtne töö ja tahaksin ka õnnitleda proua Neitsi selle raske ülesande enda peale võtmise puhul. rõhutan talle üle, et meie teenistused on tema käsutuses eelarvearvamuse ettevalmistamisel siin komisjonis ja tavaliselt on meil olnud väga head töösuhted teie komisjoni ja minu peadirektori vahel ja ma loodan, et need jätkuvad tahaksin kõigepealt öelda, enne kui ma annan sõna äh, laienemispeadirektoraadi kolleegile Andre Laisile, et minu peadirektoraat äh, vastutab äh, peamiste välispoliitika instrumentide programmeerimise eest, programmitöö eest, see puudutab arengukoostöö instrumenti ja naabruspoliitika instrumenti ja püüame veidi ettepoole koordineerida välistegevuse kord-, eelarvet ja samuti koordineerime me äh, ÜVJP ja stabiilsusfondi instrumente, mis puudutavad kriisiohjet. nii et see, äh, nii palju neist instrumentidest ja teistest räägib minu kolleeg. komisjon äh, tunneb muret selle kroonilise vahendite puuduse pärast, mis on välis äh, tegevuste osas eh, eksisteerinud, see kumab väga kõvasti läbi raportööri dokumendist. see küsimus kerkib tõesti igal aastal, komisjon leiab, et meie ettepanekutes järgmise aasta eelarve jaoks oleme me tegelikult teinud piisavad prognoosid kõigi kulude osas, mille osas me saame olla kindlad. me oleme teatud dilemma ees, me peame teel, teieni tooma oma ettepanekud juba maikuus ja me peame siis prognoosima, mida me järgmisel aastal sellest maikuust hakkame kulutama, nii et see on keeruline ülesanne, mida me täidame. see on täiesti tavapärane menetlus. me ütleme alati, et me võib-olla aasta jooksul hiljem tuleme tagasi oma ettepanekute juurde ning äh, muudame neid ja seda näevad ette ka eelarvemenetluse reeglid. ja kahjuks äh, viimastel aastatel on see võib-olla olnud kahetsusväärne mm, praktika, kuid erinevate erakorraliste olukordade tõttu oleme pidanud äh, tulema tagasi terve rea küsimuste juurde, mille kohta me maikuus ei olnud äh, selgust ja need plaanid selguvad alles aasta jooksul. proua Neits, me nõustume teiega, et tõenäoliselt kõige olulisem küsimus päevakorras on Palestiina, selles ei ole mingit küsimust. üks põhjus, miks väärib äh, tagasitulekut see ettepanek enda juurde, on see, et me tahame mm, selgeks teha, et kes saavad olema vahendite käsutajad konkreetsetes piirkondades ja see on eriti oluline Palestiinas. nii et septembri alguses tegelikult komisjon võtab vastu muudatused, mm, me nimetame seda oma žargoonis äh, muudatuste kirjaks ja me oleme kindlad, et Palestiina on samuti seal äh, olemas. tegu on loomulikult äh, olulise küsimusega ja teine küsimus, mille juurde kindlasti tuleme tagasi, mis on ka president Barroso prioriteet, on kliimamuutus. nüüd küsimus sellest, kas vahendeid on liiga vähe, kas me oleme alafinantseeritud, siis tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kui tekivad uued prioriteedid, siis sarnaselt eelmistele aastatele tavaliselt õnnestub leida lahendus. eelmisel aastal siin olnud komisjoni liikmed kindlasti mälest-, mäletavad, et me leidsime lahendused nii idapartnerluse kui toiduabivahendi jaoks me leidsime need lahendused ja eelarvemenetluses parlament nõustus nende lahendustega. nii et need võeti eelarvesse sisse. nii et see võib-olla ei ole nii sünge olukord, kui siin kirjeldatakse. aga küsimus on pigem sellest varust tulevastel aastatel, aastatel kaks tuhat üksteist ja sealt edasi. selleks on ainult sada viiskümmend miljonit eurot aastas ja komisjon ning Relexi perekond tunneb muret komisjon võtab teadmiseks äh, tulevase eelarve läbivaatamise ja finantsraamistiku läbivaatamise aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ning sealt võimalikult tulenevad muudatused. sel ajal, kui raamistik kokku äh, lepiti, leppisime kokku, et äh, vahepeal selle perioodi keskel tuleme ka kokku ja teeme sellise vaheülevaate ja võib-olla muudatused nii et ma võtan teadmiseks, mida raportöör selle kohta ütleb, selle eelarve läbivaatamise kohta ja loomulikult on see oluline võimalus ka neljanda rubriigi läbivaatamiseks ja selles kontekstis peaksin ütlema ka, et eh, osana kokkuleppest toiduabivahendi kohta, kuna parlament väljendas muret selle vahendi üle, siis komisjon lubas välja tulla eraldi hindamisega olukorra kohta välistegevuste eelarves ja me esitame selle septembris koos selle muudatuste kirjaga. nii et teieni jõuab äh, laiapõhine analüüs äh, selle varu arengust äh, praegusest aastast kuni aastani kaks tuhat kolmteist. nüüd konkreetsed punktid, mis tõstatati arutelu käigus ning raportööri poolt oma dokumendis. üldiselt komisjon tervitab raportööri püüdlusi nii-öelda taastada siin olukorda selles osas, mis komisjon välja pakkus, see on nii-öelda pingpongi mäng, komisjon pakub midagi välja, nõukogu muudab seda ja teeb piiranguid, kärpeid, siis jõuab asi parlamenti ja parlament otsustab, kas need kärped on vastuvõetavad või mitte. tavaliselt loomulikult komisjon ei leia, et need oleksid vastuvõetavad, nii et selles osas, kui härra Neits või proua Neits, vabandust, soovib äh, taastada olukorda, loomulikult oleme me nõus. ja oluline on taastada just kulukohustuste assigneeringute tase, mainiksin eraldi, et komisjoni jaoks on see oluline just DCI osas ning infopoliitika osas. teised valdkonnad mille osas me nõustume täielikult raportööriga, on maksete assigneeringud. Need on väga olulised assigneeringud, kuna need näevad ette need vahendid, mida meil on tegelikult võimalik kasutada. ja probleem on viiesaja miljoniline kärbe nõukogu poolt neljandas rubriigis. see loomulikult äh, tekitab suuri probleeme meie programmide rakendamisel Te teate, et meil on kolmas rakendamise aasta nende programmide puhul ja siin on oluline just äh, protsessi kiirendada, nii et igasugused kärped võivad rakendamist pidurdada või vähemalt võivad seda teha. ja lõpetuseks äh, tervitame raportööri toetust ka halduseelarvele nüüd äh, problemaatilisem võib-olla ja siinkohal lõpetaksin, õige pea annan sõna laienemispeadirektoridi kolleegile, on see muudatusettepanek, mis näeb ette kakskümmend miljonit Läänemere strateegiale. ma arvan, et siin me peaksime raportööriga võib-olla kahepoolselt kõneleda, kõnelema selleks, et mõista paremini, millised on kavatsused selle muudatuse taga, kui selle taga on piirkondliku poliitika mured, siis äh, komisjonil on teatud probleeme mm, neljanda rubriigi all selle asja finantseerimisega, kuna see rubriik on ette nähtud äh, välisteks tegevusteks. aga räägime sellest juba raportööriga. samuti ma sain, et, sain aru, et äh, raportöörile pakuvad väga suurt huvi pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused ja siin me oleme võib-olla mm, samuti valmis seda arutama, et kindlaks teha prioriteedid nii palju siis äh, Relexi peadirektoraadilt ja annan sõna proua Leisile laienemispeadirektoraadist. Uh, uh, härra Leisile. suur tänu. mina vastutan finantsabi koordineerimise eest laienemispeadirektoraadis koos proua Tšibutšiga, kes vastutab siis personaliküsimuste eest. ja äh, muidugi tahaksin siin kõigepealt õnnitleda Euroopa Parlamendi uusi või tagasi või ka tagasi valitud liikmeid uue ametiaja puhul ootame suure huviga meie koostööd, meie koostöö on alati hea olnud selle komisjoniga ja ehm, meil on hea meel, et proua Neits võttis eh, raport, raportööri raske ülesande enda kanda, eh, ka härra Sent Ivaniga laabus meie töö hästi ja nüüd rääkides siis eh, meie äh, tööst äh, Karl Pildi sõnavõtu valguses peab ütlema tõesti, me peame õigeid signaale saatma riikidele, me peame toetama jõupingutusi ka kandidaatriikides, äh, sealjuures arvestades seda, et et ähm, nõukogu on äh, teinud kärpeid äh, laienemiseelse instrumendi osas tahaksin äh, kohe öelda, et laienemispeadirektorat on tegelikult teinud ettepaneku suurendada eelarvet kahe tuhande kümnendaks aastaks, arvestades ähm, mitmeaastast finantsraamistikku igal aastal on meil laienemispakett välja töötatud ja see ongi üks Euroopa Komisjoni kohustusi Äh, arvestada ka IBA-ga ehk siis laienemiseelse instrumendiga. ma räägin siin kõigepealt äh, nii-öelda tegevuspõhisest äh, eelarvest ja räägin kõigepealt laienemiseelse abi struktuurist. paljud muidugi teavad sellest juba, IBA-l on viis komponenti arendada institutsioone, haldussüsteemi ja õigusriiki, lepitusprotsessi toetada ning toetada heanaberlikke suhteid Lääne-Balkani ja Türgi vahel. kõik need põhimõtted tegelikult ja need komponendid puudutavad kõiki ka, kõiki ähm, riike ja siis on äh, spetsiifilised kandidaatriikide instrumendid, mis toetavad äh, VKE-sid, transpordikeskkonda, tööhõivet ning maaarengut nõukogu on teinud jällegi äh, te ettepaneku kärpeid teha vi viimase kolme komponendi osas ja eh, vähendada ka vahendeid piiriülesele kokku, koostööle liikmesriikide vahel, liikmesriikide kandidaatriikide vahel. sellel on väga tõsine mõju äh, meie tööle. kõik Euroopa Liidu institutsioonid, nõukogu, komisjon ja parlament on alati soovinud seda, et kasusaajariigid äh, eelistaks, äh, ehitaksid üles detsentraliseeritud juhtimisstruktuurid ning tõhustaksid äh, finantsvahendite ülest kontrolli juba enne laienemist ning seetõttu on äh, need vahendid, mis on suunatud kolme komponenti, mis puudutavad kandidaatriiki, hoitud kahe tuhande üheksandal aastal uue instrumendi käivitamise ajal äh, piisavalt madalad selleks, et oodata ära, millised on operatiivsed struktuurid selleks, et siis projekte või programme ellu viia. kandidaatriigid on äh, jõudsalt edasi arenenud eh, ning seetõttu on võimalik eh, programm ellu viia. kui aga nõukogu kärped ellu viiakse, siis alahindab see eh, ka kõik liikmesriikide või kandidaatriikide tehtud jõupingutusi. just need komponendid on ette nähtud ka selleks, et kriisi majandus- ja sotsiaalmõju leevendada. Branets tõi välja ka olulise aspekti, nimelt IPA abi äh, planeerimise metoodika ja mitmeaastane lähenemine. Äh, koos kandidaatriikidega oleme me äh, mõelnud siis kolmeaastase perioodi peale, mis jaotatakse eraldi aastateks, kokku teeb see sada protsenti ja noh, mitmeaastane programmeerimine eh, võib nüüd Euroopa Liidu planeerimise või programmide jätkusuutlikkust halvata. tegelikult on nii, et eh, me oleme ülejäänud rahasid suutnud vähendada, aga eh, mõjutab see kõik meie struktuurifondide kasutamist ja nüüd tahaksin haldusküsimuste alase ähm, tema osas anda mikrofoni üle proua Džibutšile. raportöör on juba välja toonud, kui tähtis on see, et meil oleks piisavalt personali nii peakorteris kui delegatsioonides, et äh, meie äh, tegevuspõhine eelarve rakenduks äh, kahe tuhande kümnendal aastal äh, su-, või vabandust, kahe tuhande üheksandal aastal oli meil ainult natukene rohkem raha kui kahe tuhande kümnendaks aastaks on ette nähtud äh, Euroopa äh, Balkanide rekonstrueerimisagentuuri ülesanded on üle võetud nüüd laienemispeadirektoraadi poolt ja seetõttu me tahaksime rõhutada, et meil on nüüd uusi ülesandeid, me tahaksime Kosovot toetada ja meil on jällegi vaja natukene rohkem inimesi, näiteks Pristinas ja ühes teises sealses büroos. nii nagu kolleeg ütles, oleme me jõudnud ajahetkele, kus meil on programmide elluviimiseks vaja piisavalt personali. aga meile on eraldatud kakskümmend viis protsenti vähem vahendeid, kui esialgselt planeeritud ja äh, nõukogu tahab kärpida eelarvet veelgi, mis oleks siis äh, madalam kui kahe tuhande üheksanda aasta eelarve. ma loodan, te mõistate meid, et praegustes tingimustes mm, mõjutavad väga tõsiselt meie delegatsioonide võimet detsentraliseerimise jõupingutusi kontrollida, aga see paneb küsimärgi alla ka delegatsioonide võime ja peakorteri võime seiret ja auditeerimist korraldada vastavalt IPA finantsregulatsioonile. samuti suudame tagada asjakohast finantsjuhtimist ning äh, kõikide juriidiliste kohustuste täitmist. me ju kasutame siin Euroopa maksumaksja raha ning praegusel hetkel on seetõttu niisuguse raha äh, korrakohane kasutamine väga oluline loodame, et saame ka teie komisjonilt piisavalt toetust oma eelarvevahendite taotlustele, et me, et me oma programmid saaksime ellu viia, nii nagu ka härra Pilt rõhutas. suur tänu Euroopa Komisjonile. ja nüüd lõppkommentaariks annaksin tagasi sõnajärje proua Neitsile kallid kolleegid, lugupeetud esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege, kes kommenteerisid minu dokumenti positiivses valguses. ma tahaksin veel kord kinnitada, et jah, tõesti, muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne viies august ning eh, nii tekst kui ka arvud on avatud muudatusettepanekutele mm, aga mitte ainult need arvud, mille osas mina juba tegin ettepaneku muuta, vaid kõik arvud, mis on rubriigis neli ära toodud, kui te tahate mm, neid muuta või peate seda vajalikuks. enamik kolleege ütlesid, et nad on üldjoontes nõus sellega, millega mina välja olen tulnud. ma võtan seda arvesse mm, suure rahuloluga. ja mis puudutab konkreetseid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 Bene, allora grazie. väga hea. Äh, suur aitäh selle viimase kommentaari eest, nagu just äh, öeldi, siis kahekümne viies august on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. põhjus on selles, et me peame võtma vastu ahveti arvamuse teiseks septembriks, selleks et üheksandaks see saata edasi eelarvekomisjoni kahjuks äh, see ajaline piirang tähendab seda, et muudatusettepanekuid on võimalik esitada ainult inglise ja prantsuse keeles, kuna ei ole aega selleks, et kõiki muudatusettepanekuid tõlkida. ja nüüd saame liikuda edasi viimase päevakorrapunkti juurde, mis on äh, partnerlus- ja koostööleping Euroopa Ühenduse ja Tadžikistani Vabariigi vahel. annan sõna härra Petrale kes äh, sai hiljuti ülesandeks ähm, koostada dokumente selles küsimuses pet let äh, spremljal äh, še posebej. suur aitäh! mis puudutab tööd Tadžikistani küsimuses, siis tegemist on teemaga, mille kallal me oleme viimasel paaril aastal tõsist tööd teinud, me oleme vaadanud seda regiooni tervikuna meil on hea meel selle üle, et kakskümmend kuus liikmesriiki on äh, lepingule alla kirjutanud, me eeldame, et ähm, koos Kreekaga õnnestub meil äh, kõik nõuded täita. ja me ootame heakskiitu ning enne, kui see juhtub või siis ka pärastpoole, on meil igal juhul äh, kaks dokumendi teksti ja siin soovitatakse heakskiit anda ning siis meil on ka poliitiline resolutsioon. siin on ära toodud äh, probleemid, millega see riik silmitsi seisab ning on ka päris mitmed soovitused, äh, mis on Tadžikistanile suunatud. kõigepealt Äh, kuidas oleks olukorda võimalik seal riigis parandada ning äh, mul oleks väga hea meel, kui kahekümne viiendaks augustiks esitaksid äh, südapäevaks kolleegid muudatusettepanekuid selleks, et praegust dokumenti parandada. ma arvan, et me peaksime olukorra suhtes olema realistlikud ning me peaksime avatult ütlema välja selle, avalikult ütlema välja selle, et Tadžikistanis on probleeme Äh, vaesuse määr on väga kõrge. Äh, majanduslik struktuur on nõrk. Äh, ressursid on piiratud, ei ole ei nafta ega gaasivarusid. ja hiljuti on ähm, muutunud finantskliima ähm, andnud tunda ka nii Venemaal kui Tadžikistanis. lisaks sellele räägitakse ka äh, riigiaparaadi korrumpeerumisest. poliitiline stabiilsus on küll olemas, äh, aga vajalikud eeltingimused demokraatiaks, äh, vähemalt mis, mis meie jaoks on eeltingimusteks, ei ole seal riigis ähm, nähtavad riiki juhib põhimõtteliselt üks partei. raportis räägitakse sellest kõigest üksikasjalikumalt. kodanikuühiskonda ei ole äh, näha äh, ja selle kodanikuühiskonna mõju, mis olemas on, on väga nõrk. vastu on võetud uusi seadusi. mis äh, ei lihtsusta valitsusväliste organisatsioonide vaadete teatavaks tegemist, ka äh, usuvabadust piiratakse. räägitakse erinevatest religioossetest tavadest äh, ja sellest, et äh, neid piiratakse Tadžikistan on oluline mängija äh, üleilmses poliit-, üleilmsel poliitikamaastikul, äh, ta piirneb Afganistaniga ning tal on potentsiaal äh, muutuda mm, kaasaegseks hästi toimivaks riigiks. ning ta võiks suuta mängida kaasa terrorismivastases võitluses, ekstremismivastases võitluses, narkokaubanduse vastases võitluses, võitluses ja need on äh, olulised põhjused, äh, miks äh, nõukogu komisjoni liikmesriigid tahavad toetada Tadžikistani ning on valmis näitama suuremat pühendumust küsimustes Tadžikistaniga. loodetavasti partnerlus- ja koostööleping selle riigiga ähm, ka sõlmitakse. kahe tuhande seitsmenda aasta juunis võeti vastu Kesk-Aasia strateegia ja Estemiri raport võeti siin kojas vastu ning seal me ütlesime selgelt välja selle, et eh, Kesk-Aasias on erinevaid eh, riike, kus valimised erinevad tingimused ja meie peame oma poliitikates seda ka arvesse võtma ning eh, me peame erinevaid Äh, piirkondi ka eristama. mul on hea meel selle üle, et äh, parlament äh, on ka võtnud omaks selle vaatenurga. geopoliitilised argumendid on loomulikult olulised. aga rahvusvaheline kogukond ei saa aktsepteerida nõrka riiki Afganistani piiril on ääretult oluline, seetõttu saata välja selge signaal Tadžikistanile, öeldes, et me tahame nendega tihedamat koostööd. aga Tadžikistan peab omalt poolt äh, viima läbi vajalikud reformid, et see kõik võimalikuks äh, saaks. Äh, Tadžikistani elanikkond on oodanud neid muudatusi nii ähm, inimõiguste vallas, kodanikuühiskonna näht-, usutavamaks muutmise vallas ähm, või muudes valdkondades. Ähm, ma siiralt loodan, et see riik dialoogi ja partnerluse äh, läbi ähm, leiab ka meie poolt toetust ning teda on võimalik aidata äh, Tadžikistan on korduvalt öelnud, et ta jagab Euroopa Liidu väärtusi, nad on öelnud, et nad äh, tahavad ka kaubanduslepet sõlmida ning Nad on lubanud äh, kõrgetasemelist koostööd erinevates küsimustes. niisiis äh, me loodame, et inimõiguste valdkonnas, demokraatia valdkonnas äh, tervishoiu küsimustes, korruptsioonivastases võitluses, sotsiaalstandardite paranemises toimuvad märgatavad edasiminekud. me loodame ka, et Tadžikistan ta suhtub nendesse küsimustesse nii tõsiselt, eh, nagu me ootame ja loodame. Eh, võib-olla nüüd mõne sõnaga ka nendest eh, tingimustest, mis selle kõigega kaasas käivad. lepingus lõikes kaks öeldakse selgelt seda, et demokraatia, inimõiguste austam-, demokraatia põhimõtted, inimõiguste austamine on midagi, mm, mida tuleb tagada ja resolutsiooni eelnõus kutsume me komisjoni üles äh, koostöös eesistujamaaga äh, tagama see, et demokraatia ja inimõigus, demokraatiat ja inimõigusi äh, austatakse ja võetakse arvesse igasugustest dialoogidest Tadžikistaniga ning et Euroopa pakuks äh, Tadžikistanile igasugust abi, mida ta vajab nendes valdkondades. niisiis, see resolutsioon on üleskutse rahvusvahelistele doonoritele. ja sellega palutakse Ähm, rahalisi vahendeid, äh, mida oleks võimalik äh, kodanikuühiskonda suunata. Äh, loomulikult peavad kehtima teatud kriteeriumid ja tingimused ning tuleb tagada ka piisav läbipaistvus kokkuvõtteks, kallid kolleegid, tahaksin öelda, et kätte on äh, jõudnud aeg tihedamat koostööd teha Tadžikistaniga ning ma arvan, et esimeseks sammuks äh, selles äh, valdkonnas ähm,, esimese sammu jaoks selles valdkonnas on oluline sõlmida see leping ja ma loodan, et te olete minuga nõus. suur aitäh härra Peeterle ja nüüd saab sõna proua Haudale. aitäh, Ivar! raportöör on teinud väga head tööd ja me saame nõustuda tema järeldustega roheliste poolelt. tõsi on, et Tadžikistan on eriti vaene riik ja siin peab mainima, et äh, ka lapstööjõu kasutamine on seal äh, tõsine probleem, mida tuleks mainida. aga Tadžikistanil on ka olulisi loodusvarasid nagu veevarud ja minul on infot, et Hiina kavatseb sinna teha väga suuri investeeringuid summas kuussada viiskümmend miljonit eurot ja me tahaksime teha muudatusettepanekud, mil, kuivõrd oluline on äh, järgida selle projekti keskkonnamõjusid. raportööril on õigus ka selles osas, et Kesk-Aasia riikide suhtes tuleb paika panna eristrateegia selge on see, et Turkmen-, Türkmenistan ja Usbekistan on demokraatia ja inimõiguste poole pealt tunduvalt nõrgemad kui näiteks Tadžikistan. ja Tadžikistani probleemid on siin väga hästi välja toodud ning inimõiguste allkomisjoni nimel tahaksin veel öelda, et tavaliselt me soovime selliseid asju ette ära lahendada, aga nüüd on hea lihtsalt nentida ajapuudusel, et need inimõiguste ja demokraatia vaatenurgad on samuti välja toodud. aitäh, proua Haudala ja järgmine kõneleja on härra Kaaler. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada kolleeg Peterlet ülevaate eest ma saan põhimõtteliselt toetada tema järeldusi ning ka resolutsiooni eelnõu, resolutsiooni eelnõu järeldusi, kuid äh, selles osas, mis puudutab poliitilise olukorra kirjeldust, siis ma arvan, et siin on vaja teha teatud ähm, ajakohastamist. kuigi see tekst kannab tänast kuupäeva, siis ma arvan, et see koostati veidi varem kuna neljandas lõikes on öeldud, et recognizes that Tajikistan is a regionally stable country with no indication of any external threat nor any internal insurgency ja nii edasi. ma arvan, et viimastel nädalatel on meil tegelikult tulnud sellest riigist murettekitavaid uudiseid selle kohta, et üks neist inimestest, kes vastutasid kodusõja eest, mis toimus kümme aastat tagasi, on nüüd põgenenud kas Afganistani või Pakistani. ja pingete tõusu tõttu Afganistanist või Pakistanist on ta tulnud sealt tagasi koos oma toetajatega ning on nii-öelda joondunud äh, Talibani joonele ning äh, riigi lõunaosas tundub, et tal on võimalik Äh, kehtestada teatud kontroll territooriumi üle. ja seetõttu, kui me ütleme, et Tadžikistan on suhteliselt stabiilne riik, siis seda tuleb küll ajakohastada, sest tundub, et nüüd on käegakatsutavaid tõendeid selle kohta, et destabiliseerimine nende konkreetsete jõudude poolt on aset leidmas ja mõjutab äh, ka praegust valitsust äh, ning näitab, et äh, praegune valitsus ei ole eriti demokraatlik ega ka edukas ei majanduslikult ega sotsiaalselt. ja ei tundu olevat valitsusel ka erilist rahva toetust. ma arvan, et me peaksime toetama siin seda järeldust, et leping tuleb sõlmida, kuid ärgem petkem ennast selles osas, et tegu on stabiilse olukorraga. suur tänu, härra Kaalar. ja järgmine kolleeg, härra Arlatši. jah, ma nõustun dokumendiga põhimõtteliselt olen raportööriga nõus kuid ma sooviksin näha täpsemat viidet Tadžikistani tähtsusele riigina, kus, kust kaudu liigub edasi äh, Venemaale ja sealtkaudu Euroopa Liitu suurem osa Afganistanist pärit heroiinist. ja seetõttu on see riik meie jaoks oluline ja see on ka põhjus, miks äh, aset leiavad nii suured inimõiguste rikkumised tegu on riigiga, mille, kus toimus äh, väga verine kodusõda, sada viiskümmend tuhat inimest äh, sai surma, sõda lõppes üheksakümne seitsmendal aastal ning riigis stabiliseerimine on aset leidnud osaliselt tänu sellele, et äh, jõuti kokkuleppele peamiste poliitiliste ning kuritegelike rühmituste vahel selles riigis Tadžikistani kodusõda oli suures osas erinevate smuugeldajate koalitsioonide vaheline võitlus ning Tadžikistan oli ka äh, oluline sekkumispiirkond ÜRO jaoks nii rahu tagamise osas, see sekkumine on edukas, ning ka uimastivastases võitluses on oldud äh, suhteliselt edukad, ÜRO on loonud äh, narkootikumide vastase agentuuri, mis on püüdnud siis äh, tõkestada narkootikumide voogu Afganistanist läbi Tadžikistani, Venemaale ja Euroopa Liidusse, sellel agentuuril on õnnestunud konfiskeerida mõne aasta jooksul rohkem kui kolm tonni heroiini ning seda on finantseerinud suures osas Euroopa Liit dokument on täiesti vastuvõetav selles osas, mis puudutab majandusolukorra analüüsi ning ka ettepanekud on sisulised ja head sellest vaatenurgast, kuid ma tahaksin näha suuremat rõhku äh, just nendel aluspõhjustele mis puudutavad just vaesuse teket ja inimõiguste rikkumisi Tadžikistanis, on tohutu vaene riik, rohkem kui pool elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri ja see on tegelikult äh, üks kõige vaesemaid äh, Kesk-Aasia vabariike. ja ma tahaksin rõhutada seda, et vahend, suurem suurem osa vahenditest, äh, mis Euroopa Liidust sinna liigub, peaks minema just äh, vaesusevastaseks võitluseks, vastasel juhul näeme me jätkuvaid inimõiguste rikkumisi sest ka valitsuse renomee ja tegevus äh, on nii-öelda pärand kodusõjast äh, ja islami fundamentalismist, nii et ma ei tea, kas äh, esitada muudatusettepanekut, mul ei olnud veel äh, olnud aega seda asja kaaluda, kuid ma tahaksin vägagi soovitada suuremat rõhuasetust mainitud teemadele. aitäh! Bene, grazie, onorevole. hästi, suur tänu, härra Arlaki. ma ei näe, et keegi teine sõna sooviks ja seega annan sõna komisjoni esindajale kommentaarideks. mikrofon. Sorry, speaking. Sorry, thank you, Mr President, Mr. aitäh, mina olen härra Brown komisjonist. kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust ja õnnitleda uut raportööri härra Peterlet me kuulasime suure huviga tema analüüsi ning samuti järgnevaid küsimusi, mida tõstatasid äh, erinevad komisjoni liikmed. päris kindlasti on tegu keerulise olukorraga, pidades silmas hetkeolusid, kuna me oleme samuti kuulnud äh, värskeid uudiseid, mis puudutavad sisejulgeoleku probleeme, ja võib-olla on äh, liiga vara öelda, kuhu see kõik viib, kuid see tekitab teatud muret. ning see on tegelikult midagi niisugust, äh, mille pärast komisjon ka muret tunneb. kõigepealt Tadžikistan mängib olulist äh, rolli ekstremismi ja vägivalla vastases võitluses, mis leiab aset lõunanaabris Afganistani piirides. Neil on pikk Äh, ühine maismaapiir Afganistaniga ja meie huvides on see, et Tadžiki võimud suudavad piiri tõhusalt kontrollida. tegelikult ähm, piirikontrolli projekti kaudu teeme nendega ka koostööd ja ka Euroopa Liidu liikmesriigid on sellest vägagi teadlikud. see on keskne aspekt meie jaoks, mitte ainult äh, makrojulgeoleku seisukohalt, Ähm, ja islami ekstremismi laienemise seisukohast, mis pärineb Pakistanist ja Afganistanist, vaid ka mikrojulgeoleku seisukohast äh, selles osas, mis puudutab uimastikaubanduse ja üldiselt kuritegevuse vastast võitlust tegelikult äh, veebruaris käis president Rahmon äh, ka Brüsselis äh, külaskäigul ja ta väljendas tõsist muret piirkondliku julgeoleku pärast seoses praeguse ebastabiilse olukorraga Afganistanis. riigis on probleeme selles mõttes, et tegu on nõrga riigiga, ei suudeta tegeleda paljude alusprobleemidega, sotsia-, sotsiaalses ja majanduslikus valdkonnas, seal on vaja toetust Tadžikistanile, ka infrastruktuur on ebapiisav selleks, et äh, näiteks anda piisavalt elektrit kogu elanikkonnale ja ka abipaketid, mis on äh, ette nähtud, on, on vähenenud ja arvestades, et need vähenevad veelgi, siis komisjonile teeb muret äh, sotsiaalne stabiilsus, võimalikult stabiilsed, äh, stabiilsed rahutused ning äh, sisserändajad Venemaalt. arvestades ülemaailmset ähm, majanduskriisi, siis paljud, kes töötavad praegu Venemaal näiteks ehitussektoris, tulevad tagasi ja see võib tekitada lisaprobleeme Tadžikistan mängib võtmerolli Euroopa Kesk-Aasia poliitika rakendamises ja me kindlasti soovime süvendada ja laiendada oma koostööd selle riigiga siis, kui partnerlus- ja koostöölepe on ratifitseeritud. me oleme nüüd teada saanud, et Kreeka kinnitas, et tõenäoliselt nad ratifitseerivad selle septembriks ja seetõttu me leiame, et selle ratifitseerimisega ning parlamendi nõusolekuga koos on sellest abi kindlasti meie suhete edendamisele Tadžikistaniga ja see puudutab ka hilisemaid kohustusi ning eelarve läbivaatamise käigus tehtavaid kohandusi, kuna julgeoleku kontekstis on tegu olulise riigiga. ja sooviksime, et sekretäriaat Mm, ajakohastaks teatud detaile selles dokumendis, loodetavasti järgmisel kohtumisel septembris on need muudatused siis sisse viidud ja me näeme neid ka hiljem Strasbourgis. tulles nüüd inimõiguste dialoogi küsimuse juurde, siis tahaksin kohalolijatele üle kinnitada, et see on mureküsimus. ja tegelikult esimene inimõiguste dialoogi voor leidis aset eelmise aasta oktoobris see oli nii-öelda esimene kontakt. vahetasime esimesi arvamusi, on tundlikke küsimusi, meediavabaduse puudus, juurdepääs ähm, vanglatele rahvusvaheliste organisatsioonide poolt ning samuti ka äh, lapstööjõu kasutamise küsimus, mis teoreetiliselt on küll äh, ebaseaduslik kuid eh, asjaolu, et dialoog on käivitunud, on positiivne poliitiline signaal ja see on vähemalt algus. hiljuti toimus meil kodanikuühiskonna seminar ja ka see kujunes eh, küllaltki edukaks. tegelikult täiendas see inimõiguste dialoogi, millele just viitasin ja see oli pühendatud teemale õigus õiglasele kohtupidamisele ning eh, kinnipidamisasutuste Äh, olukorrale ja seal olid äh, kohal ka ministrite või vabandust, ministeeriumide esindajad ning äh, ombudsman, kes on hiljuti ametisse nimetatud. koostati soovitused ning enne augusti lõppu koostatakse ka järeldused, nii et tahaksin lihtsalt kinnitada komisjoni liikmetele, et inimõiguste küsimus on läbiv teema, poliitilise dialoogi teema ja on äh, komisjoni mureküsimuste hulgas äh, esirinnas. nii et ma arvan, et selle alusel saame me toetada seda, mida kuulsime täna pärastlõunal raportööri suust ning me ootame heakskiitu partnerluse koostööleppe ratifitseerimisele vastaval ajal, aitäh! Ähm, suur tänu komisjoni esindajale. ja nüüd kommentaarideks saab veel sõna härra Peeterle. suur tänu, armsad kolleegid daamid ja härrad. päevakorra viimane punkt ei olegi kõige tüütum alati. ma loodan, et täna saime sellele tõe, tõestust. kõik oleme me kindlasti nõus eh, nii-öelda põhiliste seisukohtadega, suur tänu eh, kolleege ettepanekute eest, ma püüan neid eh, oma raportis arvestada raport äh, ei ole veel päris valmis, eelmise koosseisu ajal ei olnud võimalik seda lõpetada, aga nüüd tõesti sooviksin äh, selle raporti ajakohastada. olen äh, hea meelega valmis teiega koostööd tegema ja ootan teie muudatusettepanekuid kahekümne viiendaks augustiks. ning loodan ka koostööle Euroopa Komisjoniga härra esimees, suur tänu. suur tänu raportöörile äh, viimase sõnavõtu eest ning tahaksin nüüd veel öelda, et meie tähtajad on olnud väga ranged, nõukogu on ju meilt seda äh, nõudnud äh, väga lühikese tähtaja jooksul, kakskümmend viis august on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja äh, teisel septembril tuleb siis arvamus vastu võtta, sellepärast et äh, koostööleping on äh, ratifitseerimisel. loomulikult ilmselt kõikides keeltes muutusettepanekud selleks ajaks ei ole võimalik teha, aga inglise keeles siiski. ja teen ettepaneku, et äh, me tegutseme kõik kiirelt, sest me mõistame kõik selle riigi tähtsust regioonis. nii nagu ma ütlesin, tuleme kokku jälle esimesel-teisel septembril. Olli Rehn, volinik on kutsutud ka meie koosolekule räägime olukorra arengust Balkanitel ning Türgis ning mille räägitakse ka Afganistanist ja Pakistanist. suur tänu tähelepanu eest. head puhkust teile ja kohtumiseni septembris. <laughs> <laughs>